Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's daamid ja härrad, kallid kolleegid, äh, ma katsun välisasjade komisjoni koosolekuga õigel ajal alustada. nüüdseks oleme juba paar minutit hiljaks jäänud, nii et alustagem komisjoni pära-, koosoleku pärastlõunase osaga. ma tahan tervitada siin George Vellat äh,, Malta välisministrit, meil on väga hea meel, et te olete siin me kutsusime teid siia selleks, et teiega rääkida Malta eesistumise prioriteetidest Euroopa Liidu laienemispoliitika valdkonnas, siis äh, doktor Vele ja mina rääkisime just äsja omavahel lühidalt ja ta ütles mulle, et äh, Malta esimest korda pärast Euroopa Liiduga liitumist kahe tuhande neljandal aastal on nüüd äh, Euroopa Liidu eesistuja, nii et ma õnnitleksin teid ja teie riiki selle puhul. Malta on äh, eesistumise üle võtnud väga keerulistel aegadel, terrorism, äh, rändekriis, majanduse nõrkseis, Brexit, äh, terrorism meie naaberriikides on väga palju mõjutanud ka meie mandrit, Euroopa Liidu solidaarsust ja üleüldiselt äh, meie suhtumist maailma asjadesse, me oleme praegu rasketel aegadel ja teie ülesanne on meid siis äh, nendest rasketest aegadest välja juhtida. täna hommikul me juba rääkisime olukorrast päris mitmes riigis, mis on kandidaatriigid, nagu näiteks Albaania, Serbia, Äh, Montenegro, nii et me tahaksime teada, mida te ütlete laienemisprotsessi kohta Lääne-Balkani riikides, aga oleme huvitatud ka sellest, mida te räägite olukorra kohta Türgis. nii et lubage mul lõpetuseks öelda, et tahame teilt äh, minister Velle teada saada mis teie jaoks on probleemid, millega soovite tegeleda eesistumise ajal, kuidas te laienemisprotsessi tahate toetada? aitäh, et meie kutse vastu võtsite ja me loodame, et järgnevatel kuudel teeme tihedat koostööd. ning selle komisjoni nimel soovin teile edukat eesistumisperioodi. minister Velle ja mina otsustasime, et ta võtab kõigepealt sõna viisteist kuni kakskümmend minutit ja siis on meil võimalus äh, talle esitada küsimusi ja kommenteerida seda, mida me just äsja kuulsime. ja nagu ma sain aru, äh, välisminister Vella räägib ilusat malta keelt kohe alustuseks, see on tema emakeel, nii et äh, nüüd ootame juba põnevusega malta keelt, sest seda ei kuule me siin komisjonis väga tihti. aitäh, härra esimees lubage mul alustuseks õnnitleda teid äh, selle väga tähtsa komisjoni esimeheks valimise puhul. nagu ma ütlesin oma kõne esimese osa peaksin oma emakeeles malta keeles ja siis keskel lähen üle inglise keelele, ütleb kõneleja. Euroopat on peetud lootuse edu sümboliks, tegemist on väga tähtsa saavutusega. olime pioneeriks Euroopa Liidus aegadel, kus kõheldi, kuidas me saame koostööd teha ja kas me üleüldse saame üheskoos hakkama. pärast seda, kui nüüd on möödunud kuuskümmend aastat Euroopa projekti algusest, on Malta kui kõige väiksem liikmesriik saanud eesistuja rolli tegemist on ajaga, kus meil tuleb vaadata tagasi viimasele kuuekümnele aastale. meie kohustus on vaadata tagasi ja mõelda selle peale, mida me oleme saavutanud ning äh, kõik, mis on hea, see tuleb meil kodanikele edasi anda. me peame oma võimalusi üheskoos hindama ja Euroopa peab liikuma edasi. viimased sündmused Euroopa Liidus on näidanud, et Euroopa Liit peab olema äh, oma kodanikele lähemal, selgitama sõnumeid kodanikele lihtsamalt, selgitama meetmeid selleks, et kodanikud saaksid paremini Euroopa Liidus toimuvast ja et nad äh, saaksid aru ka meetmetest, mida vastu võetakse. viimaste aastate sündmused on jälje maha jätnud meie kõigi jaoks ja reformi vajadus pole kunagi varem nii palju tuntud kui praegu. Malta soovib anda oma panuse Euroopa projektile. me loodame, et eesistumise ajal ja tänu meie äh, raskele tööle ning koostööle Euroopa Parlamendiga õnnestub meil välja saata selge Euroopa-meelne sõnum. kuus kuud on väga lühikene aeg. meil on suured eesmärgid ja me soovime oma projekte usaldusväärseks muuta. samal ajal aga me oleme realistlikud, me teame täpselt, kus on meie piirid. aga me teame ka, millised on meie tugevused. me üritame teiste delegatsioonidega läbirääkimisi pidada, me üritame olla siirad vahendajad, me üritame teha koostööd ning viia läbi koostööd ausalt. peaminister, rahandusminister, samamoodi nagu ka meie opositsioonijuht on olnud selle parlamendi liige ning mina olin terve aasta ka Euroopa Parlamendis vaatlejana ning me kõik tunneme, et Euroopa Parlament on ülitähtis saavutamaks meie eesmärke. me oleme ka väga uhked, et meie eesistumise aeg on langenud nii tähtsale ajahetkele. kõige tähtsamad väärtused äh, mis meid juhivad eesistumise ajal, on see, et meil on vaja uut hingamist, me peame tegema koostööd ähm, Euroopa rahvaga ja sellepärast me oleme paika pannud kuus äh, prioriteeti. ränne, ühisturg, äh, sotsiaalne kaasatus, merendusküsimused äh, muuhulgas ja me tõesti usume, et Euroopal äh, Euroopa rahval on õigus saada ära kuulatud. mul ei ole aega selgitada täpsemalt kõiki prioriteete, aga härra esimees, lubage mu rääkida mõndadest prioriteetidest. ma olen täna siin selleks, et Malta eesistumise prioriteete siis teile täpsemalt selgitada. ja ma kohe alguses tooksin välja selle, kui tähtis on Malta kui eesistujariigi jaoks see, et äh, laienemisprotsess ja stabiliseerimise assotsieerimisprotsess Lääne-Balkani riikides ja Türgis läheks edasi. laienemine on väga tähtis Euroopa Liidu kujundamisel. eriti just ajal, kui Euroopa Liidus on nii palju sisemisi ja väliseid probleeme, kus enam ei usuta nii palju äh, Euroopa Liitu ja tegelikult laienemisperspektiivi kadumine võib olla ohtlik eh, nii meie jaoks kui ka stabiilsuse jaoks meie lähinaabruses. meie huvides on aru saada, et eh, meil on siin ka konkurente eh, Euroopa Liidu mõjule. ühised probleemid nagu terrorism ja rändekriis toovad välja selle, kui tähtis on koostöö selleks, et leida kestlikke lahendusi. ja jällegi väga tähtis on jääda pragmaatiliseks ning äh, realistlikult äh, tõdeda, et kandidaatriigid teevad edusamme oma riigide reformimisel, võtavad üle õigustiku ja peavad kinni kõige tähtsamatest Euroopa Liidu väärtustest. Euroopa Liidu jätkusuutlik äh, tegutsemine siin on väga tähtsad selleks, et kandidaatriikidel õnnestus ka Euroopa Liiduga liituda. samal ajal aga me peaksime üritama ka käima lükata kaasajastamisprotsessi, millest äh, oleks kasu nii võimalikele liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidu kodanikele. Euroopa Liidu äh, kodanike hääl on kõige tähtsam ka laienemisprotsessis. härra esimees, me saame aru, et äh, terve rida reforme on nii kandidaatriikides kui ka võimalikes kandidaatriikides veel ettevalmistamisel. Euroopa Liidu laienemine, stabiliseerimise assotsieerimisprotsessid on praegusel hetkel ülemineku hetkel ja praegusel hetkel on väga tähtis, et nendel riikidel oleks aega ja et Euroopa Liit annaks neile abi Euroopa Liidu väärtuste ülevõtmisel. me kordame, kui tähtis on äh, õiglase ja karmikäelise eh, reeglite puhul, et kõi-, et need reeglid peavad kehtima kõikidele. meil on väga hea meel näha, et eh, Montenegro on väga edukas olnud eh, ja Serbiaga avati ka peatükid kakskümmend kolmkümmend ja kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. peale selle oleme näinud ka Albaanias edusamme, Bosnia-Hertsegoviinas ja Jugoslaavia endises vabariigis Makedoonias. Slovakkia eesistujana leidis ka, et laienemine on väga tähtis, meie jätkame seda tööd ja viime edasi neid programme, mida on alustatud laienemisprotsessi osas. ma tahaksin nüüd ka natukene rääkida riikidest üksikasjalikult. laienemisprotsess on väga tähtis ja sellepärast Malta ei vaata Türgit mitte ainult kandidaatriigina, vaid ka kui ühte väga tähtsat äh, partnerriiki. Türgit tuleb Euroopa Liidule lähemale tuua ja Malta toob väga selgelt välja jagatud äh, huvid äh, ja vastutuskohustuse, eriti just põhi- ja inimõigustest kinnipidamisel ja ka õigusriigi põhimõtete sisseviimisel. see on tähtis, kui riik soovib Euroopa Liiduga liituda. olen kuulnud siin kõhklusi selle kohta ja olen tutvunud ka Türgi resolutsiooniga ka nõukogu kolmeteistkümnendal septembril eelmisel aastal rääkis sellest. suur enamus liikmesriikidest kordas seda, kui tähtis on säilitada avatud dialoog ja heanaaberlikud suhted ja samamoodi tuleb jätkata ka laienemisprotsessiga. Euroopa Liit peab Türgi reformide e, tagajaks jääma ja sellepärast liitumisläbirääkimised peaksid olema üheks kõige tähtsamaks meetmeks. praegu ei oleks õige sekkuda kontraproduktiivsete meetmetega. Euroopa Liit peaks toetama Türgi demokraatiat, institutsioone ja rahvast sellel raskel ajal. Türgi ametivõimedel äh, on muidugi õigus äh, mõista kohut äh, riigipöörde katse läbiviijate ees, aga samal ajal peame me hoolitsema selle eest, et inimõigustest ja põhiõigustest peetakse kinni, sest see on parim vahend võitlemaks äärmusluse vastu. Slovakkia eesistumise ajal võeti järeldused vastu äh, ka üldasjade nõukogus, nagu te teate, tegemist ei olnud ühehäälse otsusega, just sellepärast ei olnud võimalik vastu võtta ülemkogu järeldusi. minu peaminister eelmisel nädalal Strasbourgis ütles, et äh, Euroopa Liidu Türgi ühise tegevuskava Äh, rakendamine rändekriisi puhul ja ka eelmise aasta märtsikuu avaldus äh, jäävad püsima mõlema osapoole jaoks. siiamaani see koostöö on endaga kaasa toonud selle, et äh, pagulasvood on vähenenud ja ka viisa lihtsustusrežiim on küsimus, millega tegeleme edasi, aga samal ajal seal ka jääb ka tingimuseks see, et Türgi täidab kõiki tingimusi, kaasa arvatud viisa lihtsustus kavas siiani lahtised küsimused. Need kriteeriumid, mida Türgi on siiamaani täitnud, on julgustavad, aga on ilmselge, et läbirääkimiste puhul peame me panustama suuremale koostööle. mis puudutab tolliliidu kaasajastamist, siis Malta teeb koostööd hoolitsemaks selle eest, et et sellele pööratakse piisavalt tähelepanu, sest see on üks näide selle kohta, kuidas me saame koostööd suurendada me näeme, et Türgi on tähtsaks läbirääkimiste partneriks, me kutsume Türgit üles normaliseerima suhteid Küprosega ja samamoodi tuleb kinni pidada ka lisaprotokollist assotsieerimislepingust. see on siis Montenegro, jätkame läbirääkimisi uue Montenegro valitsusega, me oleme veendunud, et Montenegro jätkab reformiteed eh, teel Euroopa Liitu, meil on kutsume kõiki osapooli üles selles osalema. probleemid, mida äh, valimiste vaatlejad välja tõid, nendega tuleb tegeleda ja neid tuleb uurida. Montenegros on tehtud suuri edusamme ja me loodame, et äh, need arengud, äh, mis on toimunud, viimasest konverentsist alates, mis toimus Brüsselis kolmeteistkümnendal detsembril äh, ning äh, peatükid üksteist ja peatükid üheksateist avamine on äh, väga tähtsad. niimoodi on meil võimalik motiveerida ka Montenegrot teel Euroopa Liitu. me jätkame koostööd ka välispoliitika valdkonnas ja sellepärast ma kasutan võimalust ja ja kiidan Montenegrot selle positiivse rolli eest, mida ta on äh, täitnud äh, piirkondlikus koostööd. kahe tuhande kuueteistkümnendas aasta oli Serbia jaoks väga tähtis aasta, neli uut peatükki avati, kakskümmend kolm, mis puudutab põhiõigusi, kakskümmend neli, julgeolek kakskümmend viis, avalikud hanged, ja kakskümmend viis, äh, kuus, mis puudutab teadustööd, avati ja pandi ka uuesti kinni. siis Euroopa Liidu ja Serbia suhted, ähm, me siin keskendume riiklikule natsionalismile ja viitame sellele, et tuleks siin siis ka Euroopa Liidu väärtustest kinni pidada. meil on kavas äh, äh, veebruaris mitteametlik visiit Belgradi korraldada ja me loodame, et äh, perspektiiv Euroopa Liiduga liitumiseks on äh, suurepäraseks vastuseks, miks peaks kinni pidama demokraatiast ja toetama majanduskasvu. nõukogu jõudis kokkuleppele selleks, et avada ja uuesti kinni panna peatükk kakskümmend kuus. nõukogu pöörab tähelepanu ka õigusriigi põhimõtete peatükile siin on ka eraldi tegevuskavad ja võrdlustähised paika pandud ning samamoodi ka suhete parandamine Kosovoga jääb väga tähtsaks küsimuseks siis telekom ja arvamusevabadus, siin on tehtud edusamme, sellega tuleb arvestada. Need viimased pinged kahe osapoole vahel, nendest on kahju, kuid samal ajal kõrgetasemeline dialoog kahe poole vahel toimub täna ja Serbia öö, jätkab ka piirkondlikku koostööd ja peaks ka tulevikus toetama heanaaberlikke suhteid. Serbia peab kinni pidama ka Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikast. meil on hea meel selle üle, et valimised toimusid ja me ootame nüüd koostööd valitsusega selleks, et ka Makedoonia endist Jugoslaavia vabariiki Euroopa kursile viia. ja riigijuhid peaksid tegema kõik sellest, et praegusest poliitilisest tupikseisust välja tulla. samamoodi on tähtis reforme läbi viia ning tegeleda ka õigusriigi põhimõtete probleemidega ning samamoodi tuleks paika panna prioriteedid. valitsus ja opositsioon peavad jätkama varasemate poliitiliste kokkulepete täitmist, tuleb toetada ka äh, eriprokuröri äh, ametikohta ja tema tööd toetada. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuus äh, sai Albaania kandidaatriigi staatuse. Maltal on väga hea meel, et seda hetke kasutati ja et äh, nüüd on tähtis, et kinni peetakse Euroopa Liidu väärtustest ja kui Albaania jätkab pingutusi, siis me oleme veendunud, et äh, lisareformidega tehakse veelgi rohkem edusamme. siis äh, eelmise aasta novembrikuus komisjoni soovid õnnestus avada liitumisläbirääkimised Albaaniaga. sellest oleme teadlikud ja me nüüd loodame, et kõik viis prioriteeti leiavad täitmist. me tõesti oleme valmis aitama Albaaniat selleks, et liitumisläbirääkimised alustada, eeldades siis muidugi, et need viis tingimust on täidetud. ma usun ka, et Bosnia ametivõimud jätkavad koostööd selleks, et saavutada eesmärk saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks ja samamoodi ka stabiliseerimise assotsieerimislepingu allakirjutamine on väga tähtis. me kutsume Postiameti võime tegema Euroopa Liiduga tihedat koostööd ja vastama ka kõikidele küsimustele ausalt ja tõhusalt. samamoodi tunnustame ka neid edusamme, mida Bosnia-Hertsegoviina on oma reformidega teinud. meil on väga hea meel stabiliseerimise assotsieerimisnõukogu toimumise üle ja ka selle üle, et äh, üritatakse parandada ka Euroopa Liidu ja Kosovo suhteid. Kosovo kirjutas alla raamlepingule uut uutes programmides osalemiseks ja meil on ka väga hea meel, et äh, on võetud kohustus kohtuvõimu reform läbi viia. viisalihtsustusrežiimi puhul menetlus läheb edasi, me jääme oma kohustuste juurde, väga tähtis on täita võrdlustähiseid ja ratifitseerida ka piirileping Montenegroga. me eeldame, et äh, see aitab kaasa ka Kosovo teel Euroopa Liitu ja samamoodi tuleb Kosovol võidelda ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. kui need sammud on tehtud, siis nõukogu hakkab mõtlema ka viisanõude kaotamise peale Kosovoga. Pristina ja Belgradi suhted on ülitähtsad stabiliseerimaks äh, suhteid ja kinni pidada assotsieerimise stabiliseerimislepingust. eesistuja leiab, et tuleb pingutada selleks, et edasi viia konstruktiivset dialoogi. härra esimees, eelmisel aastal Euroopa Liidus äh, väga palju tuli äh, sisserändajaid sisse, eriti just Vahemere kaudu. üle kahekümne viie tuhande isiku tuli üle Vahemere rohkem võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist. Äh, Vahemere keskelt ületavad Need inimesed, kes ületavad Vahemert, Vahemere keskelt, seal on kõige ohtlikum koridor. väga tähtis on aidata transiitriike ja neid riike, mis, kuhu need pagulased esimesena kohale jõuavad. liikmesriigid on viimase aasta jooksul väga palju pingutanud selleks, et äh, Valeta tegevuskava hakata rakendama. see tegevuskava seda arutatakse kaheksandal ja üheksandal veebruaril Maltas ja me loodame, et sellega on meil võimalik saavutada positiivseid äh, tulemusi koostöös, välja tuua puudusi ja rääkida ka sellest, millised on järgmised sammud. härra esimees, äh, see tegevuskava, mida ma esitlesin, näitab, et meil on väga palju ülesandeid ees, aga see toob väga selgelt välja need probleemid, millega Euroopa Liit on vastandunud äh, praegusel hetkel ja meie oleme äh, valmis kõrvaldama kõiki tõkkeid, mis võivad olla laienemisprotsessil ja stabiliseerimise assotsieerimisprotsessis Lääne-Balkani ja riikidega ja Türgiga ning äh, laienemise puhul tuleb arvestada ka viimase kriisiga ja Brexit kohe kindlasti ei mõjuta laienemisprotsessi, aga samal ajal Malta soovib, et need küsimused ei varjutaks tööd, mida on tehtud koostöös erinevate riikidega ka laienemise valdkonnas. on täiesti selge, et Malta soovib hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit jääb selles piirkonnas aktiivseks ja me jätkame Euroopa laienemisprotsessi toetamist ja assotsieerimise stabiliseerimisprotsessi toetamist, hoolitsemaks selle eest, et kasutatakse ära seda ajahetke edusammude saavutamiseks. Euroopa Liidu vastupanuvõime välistele ohtudele nõuab meilt jõupingutusi ja sellepärast tuleb meil teha ka koostööd ja meil on vaja ka korralikke äh, meetmeid tegelemaks nende pro pro probleemidega väga tähtis on, et partnerid peaksid kinni oma kohustustest, sest ainult niimoodi on meil võimalik Euroopa protsess uuesti käima lükata. see jääb Malta kui eesistujariigi põhitähelepanu alla ka järgnevatel kuudel. Thank you, minister Dr Vella for highlighting aitäh doktor Vellale et ta rääkis meile Malta eesistumisaja prioriteetidest äh, ja meil on terve rida sõnasoovijaid. kaheksa kolleegi on praegu sõna soovinud ja meil on umbes pool tundi aega. nii et äh, palun üritage piirduda maksimaalselt kahe, kahe poole minutiga, et äh, minister saaks meile, meie küsimustele ka vastata ja e, ma vabandan, et siin täna nii palav on. siin küttesüsteem toimib väga hästi, kui kellelgi, keegi teab, kuidas e, seda ruumi veidi jahutada, siis e, palun tehke seda ja esimesena saab sõna Kristjan Tanpreil. aitäh, härra esimees, lugupeetud minister. on väga meeldiv, et te täna meie hulgas olete, ma soovin teile palju edu eesistumise jaoks ma kuulasin, mis te rääkisite laienemisest. siin tekstis, kus on juttu teie eesistumise aja prioriteetidest, ei ole üldse mainitud äh, laienemist. me oleme aga sellega juba harjunud. Teie kui äh, teie Hollandi ametivend siia tuli, siis oli olukord samasugune, et äh, oli tegemist äh, programmiga, kus seda sõna üldse ei olnud, slovakkide puhul oli mainitud, me oleme harjunud sellega, et kuue kuu jooksul eesistumise ajal mainitakse laienemist ja kuue kuu jooksul ei mainita ja siis see kõik kordub. kui tegemist on kandidaatriigiga, siis on see küll väga halb. ma pean ütlema, et et siin äh, naabrust on mainitud äh, punktis viis teie prioritaatide, prioriteetide hulgas, ma olen äh, rahul sellega, et lõunapoolse naabruskonna jaoks näete te ette selle, et erilist tähelepanu pööratakse sellele, aga idapoolne naabruskond on ju sama oluline minu silmis. seda on siin ka mainitud, te mainite siin äh, Ukrainat, vaja on Ukrainat toetada, me oleme sellega nõus, aga palun lubage, et ma räägin ka ühest äh, idapoolsest naabrist, äh, kellel on praegu kõige, kõige rohkem raskusi. tegemist on Moldovaga, erinevalt äh, Ukrainast ja äh, Gruusiast on moldovlastel äh, kommunistist president, kes on öelnud, et ta kavatseb lõpud peale teha Euroopa Liiduga sõlmitud äh, assotsieerimislepingule. palun äh, lubage, et ma juhin teie tähelepanu sellele asjale. see võib äh, tõesti teie eesistumise aja jooksul muutuda väga ebastabiilseks riigiks. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Fleckenstein. aitäh, härra esimees, lugupeetud minister ka meie Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon tänab teid äh, teie sissejuhatava sõnu, sõnavõtu eest. tahaksin äh, mainida kahte asja, mis on mulle eriti olulised. esiteks on tegemist äh, sellega, et Euroopa Liit peab olema etteaimatav, et me peame kinni pidama sellest, mida me oleme välja öelnud, et meie partnerid teaksid, et me ka mõtleme seda, mida me ütleme. ja selle hulka kuulub ka see, et parlament on otsustanud, äh, on soovitanud äh, katkestada läbirääkimised Türgiga praeguses äh, olukorras ja ma tean, et parlament ja nõukogu ei ole selles küsimuses saja protsent, sada protsenti ühel meelel. aga ma arvan, et ka meie partnerid ei saa endale kõike lubada, ilma et sellel poleks mingeid tagajärgi. ja teiseks, teises küsimuses on mul vastupidine arvamus. me oleme Albaaniale alati lubanud, et läbirääkimised algavad, kui nad viivad läbi e, kohtusüsteemi reformi. Nad on selle nüüd teinud, keegi ei arva, et enne valimisi Albaanias tõesti nüüd algaksid läbirääkimised, aga ma arvan, et me tõesti peame äh, Äh, oma sõna pidama, et kui nad äh, rakendamisega usutavalt peale hakkavad, siis peab neil olema sellel aastal võimalus äh, läbirääkimistega alustada. ja viimane asi, mis ei puuduta üldse meie püüd-, partnerite püüdlusi Euroopa Liiduga liituda, on ähm, tegemist siiski ühe tõsiasjaga, mida ei ole võimalik maha salata, et see kestab väga kaua, kuna vajalike muutuste jaoks on äh, vaja aega. minu hirm on seejuures aga see, et hoopis teiste huvidega äh, tegelased Türgist ja Venemaalt saavad nendes riikides äh, väga kiireloomuliste ja nähtavate pakkumistega välja tulla ja neid meelitada ja me peame vaatama, kuidas laienemisprotsessi käigus oleks äh, ka mingeid konkreetseid tegusid, mis toimuvad, et inimesed lihtsalt ei märkaks, et iga paari aasta tagant avatakse mõni peatükk, vaid et neil oleks tõesti tunne, et nad on teel Euroopa Liitu, aitäh! aitäh Knut Fleckensteinile ja järgmine kõneleja on Charles Tannock. aitäh, härra esimees ja palju õnne, et osutusite valituks täna hommikul. härra Vella, palju õnne Maltale tegemist Malta esimese eesistumise ajaga Euroopa Liidus ja mäletan väga hästi, et äh, teie peaminister Muscat ja Louis Gregg, kes oli endine kolleeg meil siin, et ma olin üsna pahane, kui Briti pressis äh, rünnati peaminister äh, Muscatit et teie äh, olete eesistuja se, sel ajal, kui meie meie esitame artikli viiskümmend avalduse ja ma olen olnud Montenegro raportöör ja ma olen nõus sellega, et laienemisprotsess, võttes arvesse kui palju on teisi väljakutseid, äh, alustades Brexitist, äh, lõpetades sellest, et äh, mm, Brexit, et Trump tuli võimule USA-s, et laienemine on veidi ära ununenud, aga ma pean nüüd mõtlema sellele, et mida see kõik tähendab, võttes arvesse, et Trump üritab läheneda Putinile, Venemaa on üritanud Montenegros üsna palju sekkuda enne valimisi ja see on tõesti väga suureks väljakutseks mäle-, mainisite Türgit, Türgi samuti äh, oli ju liitumisriik, liitumiskandidaat, Erdogan äh, ja Putin on samuti üksteisele lähenenud ja see peegeldub ka suhtumises krimmitatarlastesse aga nagu ja nagu öeldud, tõepoolest kõikjal on tegemist suurte väljakutsetega. ma tahtsin tõstatada ka Li Liibüa küsimust, see ei kuulu küll eriti teie pädevusse, aga pigem proua Mogherini äh, pädevusse, aga võttes arvesse teie geograafilist asukohta, kas te tahaksite võib-olla äh, kommenteerida seda, milline on teie seisukoht Liibüa stabiliseerumisse, eriti võttes arvesse ISISe lüüasaamist? ja mm, äh, ühtsis, ühtsusvalitsuse tunnustamist ja neid vä-, katseid võidelda äh, Äh, džihadistidega Liibüas, sellepärast et ebastabiilne Liibüa on meie kõigi jaoks ohuks ja ärgem üldse mainigem siin neid ohte, mis tulenevad rändevoogudest. ma tahtsin õnnitleda teid ka Valletta tippkohtumise puhul, kus samuti oli käsitletud Liibüat. ma tahtsin küsida ka Sof-, Sofia operatsiooni kohta Vahemeres, äh, mida see tähendab Malta jaoks, kas äh, tegemist on lihtsalt humanitaaroperatsiooniga, sest tegemist on ju inimeste Äh, päästmisega, nende viimisega Euroopa mandrile, võiks ju väita, et äh, see innustaks äh, teisi inimesi Euroopa poole teele asuma, ähm, võrreldes sellega, kui nad viiksid, viidaks tagasi ähm, see, nendesse riikidesse, kui nad noh, par-, pärit on aitäh, järgmisena saab sõna Alde nimel härra Paet. aitäh ja ka mina omalt poolt äh, soovin kõike head äh, Maltale eesistujariigina, järgmiseks eesistujariigiks on Eesti, nii et me väga tähelepanelikult jälgime, kuidas äh, teie eesistumise ajal asjad lähenevad. mul on kaks asja, mida ma tahtsin lühidalt käsitleda ja kuulda pärast ka teie arvamusi. esiteks Euroopa Liidu kaitsekoostöö me teame, et julgeolekuolukord on Euroopas muutunud, aga muutunud ka väljaspool Euroopat ja eelmisel aastal oli erinevaid konkreetseid ettepanekuid, kuidas äh, liikuda suurema kaitse ja julgeolekukoostöö suunas, nii et ma olen huvitatud sellest, millised on Malta seisukohad äh, selles suhtes, et meil võiks olla tõhusam kaitsekoostöö Euroopas ja teine teema on seotud Venemaaga, te mainisite seda väga süvitsi minevalt oma sissejuhatavas sõnavõtus. minu küsimus on, et kuidas teie eesistujariigi esindajatega äh, suhtute praegusesse olu, olukorda seoses Venemaale kehtestatud sanktsioonidega, kas te näete mingeid võimalusi, et äh, suhted äh, Venemaaga muutuvad Euroopa Liidu perspektiivist või mis te arvate, et mis peaks juhtuma, selleks, et äh, oleks võimalik näha muutusi selles, nendes suhetes, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleegid! järgmisena saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna härra Hadži Georgiu. aitäh! härra esimees, esmalt sooviksin õnnitleda teid teie uue ametikoha puhul. ma olen kindel, et te saavutate vähemalt seda, mida härra Brock on seniseks äh, saavutanud, see ei ole raske ülesanne. ja ma õnnitlen ka Malta ministrit äh, Malta eesistumise aja puhul. mul on kolm küsimust, esimene puudutab äh, rännet. Teie, härra minister, olete ju pärit väiksest riigist ja teie riiki puudutab äh, see kõik ju ka, et ma tahaks küsida, et kas te tõesti usute, et on mingi meetod, kuidas äh, seda probleemi lahendada, kuidas tagada see, et jõutakse äh, koormuse jagamiseni teiste riikidega. teine küsimus puudutab Türgit. Te ütlesite, et Türgi peab täitma täiendava protokolli seoses äh, Küprose, Küprosega ja normaliseerima oma suhted äh, Küprosega. küsimus on, et kas te näete võimalust kuidagi Türgit mõjutada, kas äh, on olemas mingid võimalused, kuidas Türgit survestada või sundida Küprose suhtes korralikult käituma. ja kolmas küsimus puudutab Küprose küsimust, te rääkisite sellest juba, ja ma tahaks, et te jätkaks sellega, et te räägiksite Türgi nõudmistest, et neil peavad olema isegi pärast probleemi lahendamist äh, Küprose suhtes omad õigused, kas see äh, saab üldse olla õigustatav, eriti kui me näeme, kuidas äh, Türgi sõjavägi on viimasel ajal käitunud, aitäh! aitäh! härra Vella, kui te sellega nõus olete, siis me anname teile sõna pärast seda, kui kõik fraktsioonid on sõna saanud. proua Lunatšek Roheliste fraktsiooni nimel, palun. aitäh, esimees. ehkki ma õnnitlesin teid juba isiklikult, et te valituks osutusite, tahaksin ma teid nüüd ka meie fraktsiooni nimel õnnitleda. härra Vella, te kesk-, seoses laienemisega äh, Äh, te rääkisite sellest oma sõnavõtus, aga nagu siin äh, juba härra Tampreda ütles, äh, teie prioriteetide hulgas ei ole sellest juttu. aga võttes arvesse nüüd seda, et meil oli täna hommikul siin komisjonis arutelu mis puudutas äh, kõiki neid mureküsimusi, mis meil on kõigil seoses Lääne-Balkani riikidega, kus äh, on järjest rohkem natsionalistlikku ja kohati isegi sõjaretoorikat liikmesriikide vahel või siis erinevate rahvusrühmade vahel äh, Lääne-Balkani riikide siseselt, tahaksin ma teilt küsida, kas me võime oodata teilt mingit algatust selleks, et teha koostööd erinevate valitsustega selles piirkonnas, teha neile selgeks, et laienemisprotsess on äh, selline protsess, kus äh, heanaaberlikud suhted ja koostöö, mitte konfrontatsioon on väga olulised. kas me saaksime teilt oodata mingit algatust selle kohta ja parlament oleks selles küsimuses kindlasti äh, teie jaoks tugev liitlane? aitäh, proua Lunatšek Ehm, härra Vella, mul on küsimus, et meil on veel viis kolleegi, kes sooviks äh, küsimusi esitada, kas te eelistate praegu vastata esimestele küsimustele või saate, äh, sõna saab härra Vella. aitäh küsimuste eest. ma tean, et äh, tegemist on äh, selliste küsimustega, millele igaühele võiks väga pikalt äh, vastata, aga ma tahaksin nüüd alustada Kristjan Preda esimesest küsimusest, et prioriteedid. ma ei äh, kulutanud palju aega selle, et äh, detailselt siin kõiki asju selgitada, millega me tegeleme eesistumise ajal. ma keskendusin peamiselt laienemisele ja rände küsimuse välisele aspektile, aga ma pean ütlema, et meie peamine eesmärk eesistumise ajal on taastada äh, side kodanikega ja tegeleda julgeoleku küsimustega, tahame teha tööd selleks, et äh, Euroopa Liidu kodanikele anda tagasi tunne, et äh, neil on olemas side ja ühendus oma juhtidega ja peame tegelema julgeolekuga, see on seotud ka äh, rändeküsimustega, sellepärast et julgeolek ja rändeküsimused ja radikaliseerumine ja terrorism on teemad, mis on väga aktuaalsed, me äh, tahame tähelepanu pöörata ka naabrusele, siin ka esitati selle kohta küsimus me kavatseme tähelepanu pöörata nii idapoolsetele naabritele kui lõunapoolsetele naabritele, sest mõlemad on olulised. ja prioriteedid ähm, meil kuluks palju aega, et neid selgitada, aga need on avalikustatud ja me üritame kõigile neile maksimaalselt tähelepanu pöörata ja idapoolne naabruskond. ehkki me kavatseme äh, Äh, tähelepanu pöörata lõunapoolsetele naaberriikidele, ei tahame idapoolseid unustada, me teame, mis on olulised Ukraina, Moldova, millest teie rääkisite, me mõistame ja me tunnetame, et me peame olema ettevaatlikud ja näitama selle riigi kodanikele, et me tahame tõesti midagi ära teha. Te rääkisite kommunistist presidendist, kes valiti ja kes võiks Moldova viia tagasi eh, aega enne eh, assotsiatsioonilepingut, eh, vabakaubanduslepinguid. me saame aru, et see kõik ei ole iseenesestmõistetav, et me peame midagi tegema, et neid aidata. härra Fleckenstein rääkis sellest, et me peame olema etteaimatavad. ja et läbirääkimised Türgiga tuleks peatada. ma ei viidanud Euroopa Parlamendi äh, arvamusele, mida me austame. see on äh, arvamus, mille üle on peetud läbirääkimisi, järele mõeldud, me austame seda, aga nõukogu puhul on pigem tegemist äh, selle murega, et me ei tohi äh, sidekanaleid äh, katkestada tege-, selle väga olulise strateegilise tähtsusega riigiga. mitte mingil hetkel ei hakka me kiitma või leppima äh, sellega, mis äh, läheb kaugemale sellest, millega me saaksime leppida. ja alati, kui me sellest räägime, isegi kui me mööname, et on õigus äh, ähm, kehtestada sanktsioone inimeste vastu, kes äh, on üritanud riiki kukutada, tuleks siiski tagada õigusriik ja põhivabadused ja inimõigused ja kohtusüsteemi sõltumatus. nii et äh, te võite olla veendunud, et äh, nõukogu ei anna Türgile kõike, mida Türgi tahab, vaid me ütleme, et kuna Türgi on niivõrd oluline partner ja riik, millega äh, meil on ühiseid väljakutseid, ühiseid probleeme ja meil on vaja lahendada ühiseid probleeme, nagu näiteks ränne, et me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei põletaks sildu, me oleme väga teadlikud sellest, et äh, seal on ka kolmandate osapoolte huvid mängus ja et see riik võiks kaugeneda Euroopa Liidust, see ei ole, aga kindlasti Euroopa Liidu huvides on väga palju teemasid, mille osas me saame teha koostööd, ka ränne, energeetika, majandus äh,, nii et ma arvan, et vaja oleks rohkem poliitilist dialoogi, rohkem poliitilisi kohtumisi, et äh, me saaksime kuidagi seda riiki tagasi tuua nende normide juurde, mida meie tahaksime näha kehtimas. et meil oleks partner, kellega me saaksime võib-olla läbirääkimisi jätkata. ja mis puudutab lubadusi Albaaniale, teil on õigus selles osas, et Albaania on üsna palju Äh, hiljuti teinud äh, muudatusi, äh, mis on väga olulised ja konstitutsioonilised muudatused olnud ja on soovitatud alustada läbirääkimisi, mis sõltuvad aga kohtusüsteemi reform, reformist. nii et kui me näeme, et nad teevad, tegelevad kohtusüsteemi reformiga, siis on vaja uuesti hinnata ja tõesti veenduda selles äh, ühiselt, et tegemist on äh, korralike meetmetega, ma ei räägi siin majandusreformidest äh, ja majandusedust, mida Albaania on viimastel aastatel saavutanud ja ma arvan, et Albaania peaks tõesti saavutama läbirääkimised varsti ja mm, härra Tänak rääkis Montenegrost, Montenegro on teinud jätkuvalt edusamme ja me tervitame äh, korruptsioonivastase ameti loomist ja eriprokuröri ameti tööd. me näe-, tahame näha ka jätkuvaid ed-, edusamme Montenegros, mis puudutab äh, meediakanalite sõltumatuse tagamist. rohkem sõnavabadust ootame me äh, Montenegrolt ja me soovime ka majandusreforme. aga tegemist on riigiga, mis on äh, üsna palju edusamme teinud. hiljutised äh, parlamendivalimised andsid äh, ka lõpuks tulemuse, ehkki me peame möönama seda, et äh, seadusandlik raamistik, milles parlamendivalimisi toimub, toimuvad, et see tuleks läbi vaadata. mis puudutab Erdoganit, Türgit ja Putinit, ma juba rääkisin Türgist, ma seda kordama ei hakka kuna aega on vähe, aga me mõistame, nõukogu mõistab, et nagu ma juba ütlesin, ei ole Türgil ainult ühte võimalust ja kas me tõesti tahame kogu, igasuguse suhtluse pet-, peatada, seal on äh, tõesti ka teisi huvisid, kolmandaid äh, huvipooli, kes on väga huvitatud sellest riigist. ja me oleme näinud, et Türgi on üsna suurt rolli mänginud hiljuti isegi Süüria kõnelustes. ja mis puudutab Liibüat, siis äh, mul on väga kahju, et ma ei tahaks öelda, et ma valmistan teile pettumuse, aga ma kindlasti ei äh, hakka siin sekkuma Federica Mogherini pädevustesse, kui ma räägin Liibüast, aga äh, olles pärit riigist, millel on nii tihedad sidemed Liibüaga, pean ütlema, et Liibüa on endiselt problemaatiline ja probleemiks ei ole mitte ainult rändeküsimused, vaid ähm, ka leppimine ja ülesehitus ja ähm, humanitaarolukord äh, on problemaatilised, vaid ränne on lihtsalt üks sümptomitest, mis ähm, seonduvad selle ebastabiilse olukorraga Liibüas. aga me peame mõtlema sellest kaugemale ja meil on ka muid muresid, nii et väga palju asju toimub seal praegu ja viimase, järgmiste nädalate, kuude jooksul võib toimuda ükskõik mida, keegi ei tea, mis seal toimumas on ja Egiptus mängib äärmiselt olulist rolli seal, nii et me tõesti lihtsalt äh, peame pöialt, et äh, mõned arengud äh, annaks veidi teise suuna sellele, mis seal praegu toimub. see on kõigi huvides, see ei puuduta mitte üksnes seda riiki iseennast, vaid äh, see puudutab kogu piirkonna julgeolekut äh, ja see äh, seal on äh, Saheli piirkondadest ja teistest piirkondadest tulevatel rändajatel lihtne jõuda Euroopasse ja mis puudutab Sofia operatsiooni, see on humanitaaroperatsioon. sellel on ka see missioon, et ta peab peatama need äh, laevad, kus võiks olla ähm, rändajaid ja siis on ka teised operatsioonid nagu Merihubu ja Triton. me peame mõtlema sellele, kui oluline on humanitaaraspekt, et inimesed ei sureks ähm, ja ei upuks ära seal äh, merel, kui nad üritavad äh, merd ületada. me peame tegema tööd selleks, et äh, õpetada paremini välja piirivalvureid, äh, sest see on ka väga oluline, jättes kõrvale kõik need äh, siseprobleemid, mis seal on, mis ma jätan kõrge esindaja ho hooleks. aga me kindlasti mõtleme ühes suunas temaga, sest me oleme seda hiljuti arutanud. ja mis puudutab Urmas Paeti küsimust, tema rääkis Euroopa kaitsekoostööst ja sellest, et mida meie sellest arvame. ilmselge on, et me oleme väga äh, äh, ühel meelel selle strateegiaga, mille kõrge esindaja hiljuti käivitas äh, ja selge on ka see, et seosed Euroopa Liidu ja NATO jaoks on Euroopa Liidu julgeoleku jaoks väga olulised. see on suhe, mis on oma väärtust tõestanud. me ei tea, mis saab uue USA valitsuse ajal aga meie eesistujana arvame, et vaja on seda tööd jätkata, lähtudes sellest, et meie arvame, et need kaks institutsiooni peavad äh, säilitama oma ühiseid sõltumatuid otsuse langetamise mehhanisme, need üheks nad ei saa, aga kus võimalik, on vaja vältida äh, topelttööd ja mis puudutab äh, sanktsioone Venemaa suhtes, äh, saan ma teile kinnitada, et ei ole mingeid äh, mõtteid sanktsioone kaotada. poliitika on väga selge, et me jätkame sanktsioonidega, kuni Minski kohustusi ei ole täidetud, see on väga selgelt välja öeldud. ja mis puudutab härra Hadži Georgiev küsimust ja rännet mul ei ole mingit äh, retsepti selle äh, probleemi lahendamiseks. ma arvan, et äh, rändeprobleem jääb väga pikaks ajaks püsima. see, mida meie peame tegema, on see, et me peame kuidagi üritama vähendada rändajate arvu ja leida neid seaduslikke võimalusi, kuidas me saame leevendada neid probleeme, mis nendes riikides on, kust äh, rändajad tulevad, teades, et mõned äh, tulevad riikidest, äh, mis ei ole mitte üksnes vaesed, vaid kannatavad kliimamuutuste all, kõrbestumise all, mm, veepuuduse, ähm, ikalduste all, nii et me peame tõesti rändepoliitika äh, Mm, siduma äh, arengupoliitikaga ja humanitaaraspektidega, millest ma räägin homme teises äh, komisjonis. ja mis puudutab äh, teisi küsimusi, siis see ei ole asi, millega mina tegeleks ja ma tean, et et see puudutab õigus- ja siseküsimuste valdkonda eesistumise ajal, aga et aga võib äh, öelda, et seal on äh, erimeelsusi ja eesistuja kohus on äh, üritada mõlemat poolt lähendada nii palju kui võimalik, aga samal ajal tuleb muidugi austada mõlema riigi suveräänsust, neil ei tohi midagi peale sundida, aga ideaalne oleks loomulikult, kui koorem jagu, jaguneks võrdselt, aga seda ei ole võimalik äh, nii lihtsalt saavutada. ja kas meil on äh, mingeid vahendeid selleks, et äh, Türgit sundida Küprose suhtes õigesti käituma, Türgi on suveräänne riik, ma ei taha siin Türgi peale rohkem aega raisata, aga meil ei ole midagi, millega me saaks neid sundida tegutsema, me saame ainult reageerida, näidata, millised on meie hinnangud, milles, kas me oleme nõus või ei ole nõus sellega, mida nad teevad meil on ainult poliitilised vahendid, ainult dialoog ja diplomaatia. ja kuues küsimus puudutas äh, naabruspoliitikat ja Lääne-Balkani riike ma arvan, et äh, kui vaadata seda tervikpilti kaugelt, siis äh, on näha, et heanaaberlikud suhted on üks kõige olulisemaid asju, mida üritatakse saavutada selles ülimalt keerukas piirkonnas. me teame, et seal on endiselt palju probleeme, näiteks Serbia ja Kosovo piiril me teame, et on probleeme isegi Montenegros. nii et me peame olema ettevaatlikud ja me ei tohi sekkuda nendesse küsimustesse, aga me peame nendega tööd tegema ja mis puudutab Serbiat ja Kosovot, siis enne, kui me siia tulime, rääkisin äh, sakslastega Käti äh, Ashtoni läbimurdest mm, Serbia ja Kosovo osas. Äh, me peame seda dialoogi jätkama sest see on osa sellest üldisest pildist, mis meil on Lääne-Balkanil ja nüüd ma lõpetaksin ja kuulaksin edasisi küsimusi. suur tänu, minister Velle. teen ettepaneku, et et äh, alustame kümne minuti pärast järgmise päevakorrapunktiga, seega on meil veel aega väga lühikesteks märkusteks nende kolleegide poolt, kes veel soovivad sõna saada. esmalt härra Milamon, aga kuni minut ja mitte rohkem. suur tänu. Äh, teen väga lühidalt. härra minister ma toetan seda, kui oluliseks te peate laienemisküsimusi. Need on viimase kolmekümne aasta jooksul olnud Euroopas äh, väga edukad ja täna hommikul me arutasime Lääne-Balkani küsimust ning mõned meie seast ütlesid, et on näha olnud suurenemist äh, rahvuslike ning etniliste suhete alal Lääne-Balkani riikides, kandidaatriikide seas ning räägiti ka, et reformid on aeglustunud, mõned kõnelejad ütlesid, et võib-olla on see kuidagi seotud Euroopa Komisjoni sõnumiga, mis on välja saadetud, nimelt et et viie aasta jooksul, vähemalt aastani kaks tuhat üheksateist, mingisugust laienemist ei toimu ja kõik külmetat-, külmutatakse. kas te arvate, et Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon äh, aga ka nõukogu vastutab kuidagi siis sellise olukorra eest, kus laienemisprotsess on külmutatud. ning nüüd, kus me näeme, et natsionalism taas tõuseb, tõstab pead, kas siis äh, näete äh, neil selles mingit süüd? Äh, proua Piiripõld, suur tänu! Ähm, vabandan, et teid äh, endiselt äh, Türgiga tülitan, olin Türgi küsimustes raportöör ning soovin esitada paar küsimust seoses sellega. meile kõigile on selge, et need suhted äh, viimastel aastatel Türgi ja Euroopa Liidu vahel on olnud keerulised. Türgi on kaugenenud Euroopa Liidust. meie leiame, et nõukogu jaoks on olnud keeruline leida tasakaalu ühest küljest strateegiliste huvide, näiteks rände küsimuste vahel ning teisest küljest Äh, kandidaatriigi põhiõiguste küsimuste vahel. ma mõistan neid strateegilisi huvisid, mis meil Türgiga seoses on, aga kui palun äh, räägiksite, kuidas nõukogus teie eesistumise ajal keskendutakse ka põhiõiguste küsimustele ning teiseks olen aru saanud, et teie eesistumise ajal äh, soovite ka tolliliitu, tolliliitu uuendada Türgiga, see on väga hea, see võib leevendada poliitilisi pingeid, aga kuidas te näete seda ajalisest võtmest, eriti arvestades, et Türgis on kriisiolukord endiselt ning Euroopa Liidu Türgi tippkohtumine, selle kohta äh, liikusid kuulujutud, kas see toimub teie eesistumise ajal? aitäh! suur tänu, järgmisena härra Näpp, palun! tänan, härra Velle. Äh, tegemist on nii meie kui teie jaoks väga olulise küsimusega ja kui me ei jõua selgusele selles, mis äh, olukord valitseb seoses Liibüaga, ei jõua me kuhugi. me nägime, kuidas äh, liibüalased lükkasid tagasi selle valitsuse, mis neil moodustati tunnustatud valitsus kaotas toetuse, neid ei tunnustatud enam ning võtame arvesse, mida USA ja liitlased tegid, Tripolis äh, seati taas valitsus üles, äh, ei pin-, peetud kinni rahvusvahelistest äh, lepetest, aga samas on meil valitsus, mis, millel ei ole võimu Liibüas, mis austab rahvusvahelisi kokkuleppeid ja samas me näeme, kuidas äh, sõjavägi äh, võtab territooriumi, äh, kas me hakkame siis tegema mingisugust, tegelema mingisuguse kujuteldava poliitikaga, meil on siin kunstnikud, kunstlikud konstruktsioonid, mis tegelikult ei lahenda mitte midagi, vaid muudavad olukorda hullemaks. härra Kukan, palun. suur tänu näen, et naudite, härra juhataja, oma rolli ja me kõik loodame, et see nii ka jääb. tere tulemast äh, välisasjade komisjoni, härra Vella. Te tutvustasite meile oma prioriteete eesistumise ajal äh, mina olen äh, Slovakkiast ning meie koostöö meie eesistumise ajal oli väga hea ning loodetavasti järgmised kuus kuud on teie jaoks väga edukad. mis puudutab äh, härra Paeti sõnavõttu, siis jah, äh, nüüd meil on väikeriikide Troika, Slovakkia, Malta ja Eesti. see on ideaalne võimalus näidata teistele riikidele, et äh, me suudame Äh, läbi viia tugevaid eesistumisi, äh, millest saavad kasu kõik liikmesriigid. härra minister, olen huviga jälginud seda, kuidas tutvustate tut,, tutvustasite oma prioriteete ja ma mõistan, äh, miks te olete seadnud sellised prioriteedid, aga ma julgustan teid samuti, kui te räägite laienemispoliitikast, võtma arvesse ka seda, et täna hommikul meie arutlusel tuli välja, et tuleb hoolikalt jälgida, kuidas arenevad laienemis, läbirääkimised, laienemine peab jätkuma ja nagu te ütlesite, ei ole sellele küsimusele keskenduda ka siin väga lihtne, kuna äh, nõukogu järeldusi selles vallas ei tulnud. Ähm, ma loodan, et toetate ka edaspidi laienemisprotsessi, kuna pikas perspektiivis saame me kõik sellest ju kasu, aitäh! Edward and suur tänu ning härra Servitsius, palun! Austrevitšus, palun! suur tänu! härra minister, ma soovin teile palju edu Malta eesistumise ajaks ja ootan huviga, mida suudab Malta ära teha oma eesistumise ajal. härra minister, me ei saa eirata eh, seda valitsuse vahetust eh, Ameerika Ühendriikides, tegemist on teistsuguse valitsuse, teistsuguse presidendiga ja tundub, et eh, nad on iseenda kõige parem partner. kas meil on ke-, kellegi telefoninumber Washingtonis, nagu ameeriklastel oli pikka aega Brüsselis selline telefoninumber, kellega ühendust võtta? Äh, kuidas teie näete seda Atlandi-ülest ühendust, tegemist on ju meie julgeolekukoostöö aspektist väga olulise ühendusega ning me ei tohiks seda kuidagi õõnestada. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhted on väga olulised. kas meil on siis äh, tegelikult äh, praegu käsil tõelise strateegilise partnerluse loomine sellise partnerluse, mis oleks tõesti oluline, sisukas ja millel oleks ka tulevikuperspektiiv. millised on teie plaanid ja teie märkused selles küsimuses, aitäh! Second... suur tänu selle teise küsimuste vooru eest ning nüüd annaksin härra Vellale veel eh, võimaluse viie minutiga see teema kokku võtta, kui võimalik. täna püüan anda endast parima selle lühikese aja jooksul, alustan viimasest küsimusest mis puudutab äh, muudatusi Ameerika Ühendriikidega seoses ning Atlandi-ülestes suhetes, see on seotud äh, proua Mogherini pädevustega, ma seda äh, põhjalikult lahkama ei hakkaks, see on tegelikult välispoliitiline küsimus. aga lühidalt ütleksin seda, me peame ootama ja vaatama, milliseid otsuseid sealpool Atlandi ookeanil langetatakse, me just luge-, lugesime kuidas hakatakse vastu töötama TTIP-le, TPP-le, praegu on veel vara midagi tegelikult öelda, aga me usume südamest, et Atlandi-ülesed suhted, neid tuleb hoida võimalikult heana ning kui võimalik, tuleks neid ka tugevdada. nii et loodetavasti Euroopa Liidu poolt vähemalt miski ei muutu, äh, muidugi ju juhul, kui teine pool midagi muudab, siis peab sellele reageerima ka Euroopa Liit ning mis puudutab Lääne-Balkanit ja etnilistes äh, suhete pingestumist, siis me teame, et äh, see protsess äh, pikeneb, lükkub edasi ja kui me ei näe tulemusi, siis, ja inimesed ei tunne, et nad, neid ootab mingisugune tulemus, siis on tõesti oht, et avalik arvamus muutub, me rääkisime sellest Moldova kontekstis ja see võib noh, juhtuda ka Balkani maadega. me peame mitte ainult vastava mulje jätma, vaid me peame tegelikult ka jätkama oma koostööprogrammidega. me peame julgustama muudatuste elluviimist, me peame äh, tugevdama õigusriigi põhimõtte järgimist, inimõiguste järgimist ja me ei tee neid mitte ainult sellepärast, et need riigid Euroopa Liidule lähemale jõuaksid, vaid selleks, et äh, need on nende riikide endi huvides, et nad seda teeksid. mida rohkem on nendes riikides demokraatiat, seda roh-, atraktiivsemad on nad investeeringutele, seda rohkem on töö, töövõimalusi, äh, majandusele toob see kasu nendes riikides. ma arvan, äh, et küsimus on pigem selles, et meil peab olema rohkem suhtlust omavahel, me peame selgitama, miks äh, mingid asjad toimuvad või ei toimu aga igal juhul me peame tegelema selle tööga, et neid riike lähendada Euroopa Liidule me peame välja ütlema, millised on meie poliitikad, et need inimesed ka mõistaksid, et tegelikult on see kõik nende endi huvides. ning üks küsimus puudutas Türgit taas, äh, tasakaal strateegiliste huvide ja põhiõiguste vahel. ma arvan, et ma seda ütlesin juba selgelt varem, Malta eesistumise üks prioriteetidest ja poliitikatest on selgelt see, et me ei lepi nende asjadega, mis ei ole meile vastuvõetavad, kui äh, trambitakse sõnavabaduse, meediavabaduse, inimõiguste peal, siis see ei ole meile vastuvõetav, aga samas tuleb siiski leida mingisugune tasakaal meie strate-, strateegiliste huvide vahel, sest me oleme ju huvitatud sellest, et Türgi Euroopa Liidu partneriks ja võimalikult lähedaseks partneriks jääks. mis puudutab Liibüat, siis äh, see on ähm, väga ähm, lai valdkond ja väga pikk äh, vastus tuleksid minu poolt, aga ma ei näe küll, et et äh, mingisuguseid äh, ülemkogu järeldusi tuleks, et äh, me Liibüaga kas siis sõjaliselt või muul viisil selle küsimuse ette võtaksime. Liibüa on sõltumatu riik, nad peavad ise suutma oma probleemid enda huve, huvisid silmas pidades lahendada. muidugi me võime neid toetada, neile nõu, nõu anda, aga meil ei ole mingisugust plaani äh, Äh, neile mida, neid kuidagi survestada või peale suruda, ei poliitiliselt äh, või dialoogi mõttes, aga igal juhul dialoogi hoiame me avatuna ja pakume neile parimat nõu, arvesse võttes äh, Liibüa kil-, erinevaid kildkondi. nagu ma juba varem ütlesin, siis on see väga keeruline olukord, aga praegugi me näeme, et midagi võib juhtuda lähemal ajal, mis võib mingisuguse lahenduseni viia, aga ma ei taha kellegi lootusi tõsta. aga ma lihtsalt ütlen, et see võib juhtuda, igal juhul me peame olema valmis äh, mingisugusteks äh, poliitilisteks muudatusteks seal. mis puudutab väikeriike, olen teiega sada protsenti nõus. Äh, ka väikeriigid suudavad saavutada suuri tulemusi, meil ei ole mingisuguseid varjatud ambitsioone, aga igal juhul oleme paindlikud ja ma olen seda ka varem näinud äh, nii Slovakkia eesistumise ajal saavutati väga palju ja ka meie peame äh, vähemalt nendega samale tasemele oma eesistumise ajal jääda. nagu ma juba ütlesin, hoiame silma peal ka laienemisküsimustel. siin ei ole küsimus mitte ainult selles, et neid riike lähendada Euroopa Liidule, aga olgem ausad, äh, Lääne-Balkani riigid on äh, alati, kui nüüd vabandate mu väljendust, rahutusi põhjustanud ja me ei taha äh, seda piirkonda raputada lihtsalt sellepärast, et me neile mingisugust reaalset tulemust ei paku. aga üldiselt, mis puudutab meie poliitikat, siis me jätkame või püüame jätkata edasiliikumist ja muidugi Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide toetust me loodame saada selles. suur tänu kõigi väliskomisjoni liikmete nimel soovin teile Malta eesistumisel oleks palju edu Euroopa Liidu Nõukogus, suur tänu teile, et vastasite kõigile küsimustele ja teavitasite meid äh, oma eesistumise peamisest prioriteetidest. palju edu teile ja turvalist koduteed! We now go forward to jätkame nüüd päevakorrapunktiga kolmteist ning nagu enamik teist ehk juba teab, selle aja jooksul, mis meil, meie koosolek on äh, siin toimunud, endine president äh, äh, Martin Schulz on nüüd kanslerikandidaat, asjad muutuvad, sotsiaaldemokraatidest härra Fleckenstein istus seal väga vaikselt, see üllatas mind. annan nüüd juhataja koha üle, olge lahked Dear ladies and gentlemen. kolleegid, alustame nüüd arvamuste vahetusega Daniel J. Costelloga, kes on Kanada suursaadik Euroopa Liidu juures ja Kristjan Lef-, Lefleriga, kes on Euroopa välisteenistuse asepeasekretär ning Euroopa Liidu ja Kanada strateegilise partnerluse lepingu pealäbirääkija tervitan Euroopa Parlamendis meie komisjoni nimel härra Kristjan Leflerit, Euroopa välisteenistuse asepeasekretäri ning Euroopa Liidu pealäbirääkijad selle strateegilise partnerluse lepingu juures ning tervitan ka suursaadik Daniel Costelloga. tema külastab meie komisjoni esimest korda ning äh, alustame arvamuste vahel vahetust Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluslepingu teemal komisjon äh, koostab soovituse seoses selle lepinguga ning äh, meie raportööriks on härra Tänak. nagu raportöör on juba ka rõhutanud, äh, siis Euroopa Liidu suhted Kanadaga põhinevad ühistel väärtustel, nagu on näidanud meie pikk ajalugu ning poliitiline ning majanduslik koostöö. Kanada on olnud strateegiliseks partneriks meile alates üheksakümne seitsmendast aastast ning on oluline liitlane rahvusvahelisel areenil. Kanada ja Euroopa Liit on töötanud väga äh, lähedas koostöös inimõiguste ja kliimamuutuste vastases võitluses konflikti ning püüdnud lahendada konflikte, äh, mis terrorismi ja rändeküsimustes. mis puudutab seda strateegilise partnerluse lepingut, siis on mõlemad osapooled kinnitanud, et soovivad tugevdada rahvusvahelist koostööd äh, vastavalt vastastikustele austusele ja dialoogile, et ühiselt ühiseid huve edendada strateegilise partnerluse leping tugevdab ka poliitilisi suhteid ja dialoogi, luuakse ühine eh, komitee ja koostöökomitee ning püütakse eh, silma peal hoida eh, erinevate osapoolte jaoks küsimuse arenemisel. Kristjan Freeland aeg-ajalt külastab meie komisjoni ning loodetavasti teeb seda peatselt taas, selline oli siis täna selle küsimuse tutvustus mis puudutab Euroopa Liidu ja Kanada suhteid, need suhted on alati olnud meie jaoks väga olulised, aga need muutuvad üha strateegilisemaks, kui me võtame arvesse ähm, praegust muutuvat välispoliitilist olukorda. annan nüüd sõna härra Lehlerile. annan teile sõna kümneks minutiks. olge lahked Thank you, chair. suur tänu mulle sõna andmast ning suur tänu, et mu siia täna kutsusite. kõhklesin äh, hetkeks, äh, et kas äkki suursaadikule härra Koste-, Kostelole enne sõna anda, aga nüüd tutvustaksin seda teemat mõne sõnaga. pealäbirääkijana selle strateegilise partnerluse lepingu juures Kanadaga ütleksin mõne, mõne sõnaga selle kohta, mis puudutab äh, seda, miks ja kuidas me oleme seda läbi rääkinud ning miks me leiame, et äh, see lisab oluliselt väärtust Euroopa Liidu ja Kanada vahelistele suhetele. me leidsime, et äh, ammu oleks olnud aeg käes selleks, et viia Euroopa Liidu ja Kanada vahelised suhted äh, uuele kõrgemale tasemele. paralleelselt Zeta äh, läbirääkimistega tegime me seda, võtsime neid samuti arvesse, aga samuti, et äh, arendada nende riikide vahelisi suhteid selleks, et meil oleks tugevam platvorm äh, et me saaksime edendada sidemeid Euroopa Liidu ja Kanada vahel. muidugi meil äh, raamlepe Kanadaga juba on olemas ning äh, võib-olla võib küsida, et äh, milleks siis koostada uus leping, seda mitmel põhjusel. mõned põhjused olid rohkem menetluslikud, nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu soovisid, et me kaasaksime Euroopa Liidu ja Kanada suhetesse ka niinimetatud ühise lähenemise aspekti eh, võtmetähtsusega eesmärkide osas inimõigused, demokraatia, valitsemine, et see oleks kaasatud ka meie suhetesse Kanadas, Kanadaga, nagu teiste partneritega see on. muidugi nii mõnigi tõstis, eh, kergitas selle peale kulme, aga meil on õnnestunud selle lepinguga rõhutada, kui olulised need elemendid ja väärtused on nii Kanada jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks. meil on ju tegelikult äh, sarnane nägemus äh, oma ühiskonnast ning need elemendid äh, on just need, millele üles ehitada ühine partnerlussuhe. oli ka sisulisemaid põhjuseid lepingu koostamisega edasi liikuda, nimelt raamleping, mis meil praegu Kanadaga on on juba üle neljakümne aasta vana. Kanada oli äh, toona väga teistsugune riik ja Euroopa Liitu tollal üldse ei olnud ning äh, see praegune leping on ju väga tore ajalooline leping, aga kahjuks ei kajastu seal tänane päev. seega soovisime me edasi liikuda ja äh, koostada põhjaliku ja ambitsioonika instrumendi selleks, et edendada meie riikide, äh, Kanada ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid ja ka võib-olla kaasata sinna mõned uued valdkonnad. leiame, et strateegilise partnerluse leping aitab tugevdada koostööd äh, nii mitmeski valdkonnas ning see täiendaks seda tugevat äh, majanduslikku platvormi, mille me, mille me lõime omavahel CETA lepinguga. mis puudutab julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, siis Kanada on selles vallas äh, üks tugevamaid partnereid. meil on ühised missioonid üle äh, kogu maailma ja me leiame, et on äh, väga tugev võimalus selle tööga veel rohkem edasi minna kahepoolselt piirkondlike operatsioonide näol ning teha koostööd ka ÜRO tasandil. ning me saame koostööd teha ka Euroopa Liidu ja NATO partnerluse küsimustes. me näeme näiteks, et need küsimused kajastuvad meie tegevustes ja seisukohtades, mis me oleme võtnud seoses Afganistani küsimuste, Iraani küsimuste ja seoses Süüria konfliktiga samuti, samuti ka Venemaa ja Ukraina küsimuses. strateegilise partnerluse leping aitab tugevdada ka koostööd justiits- ja siseasjade küsimustes, sealhulgas saame koostööd teha rändeküsimuste alal ning ka õiguskaitse küsimustes, kodanike kaitses ning terrorismivastases võitluses. meil on ühine ambitsioon ja soov toetada üksteist nendes ettevõtmises ning toetada rahvusvahelisi jõupingutusi, mis on seotud äh, Süüria rändekriisiga. Äh, tervitan Kanada otsust üle nelikümmend tuhat Süüria põgenikku vastu võtta ning äh, kiidan ka nende panust, olulist panust äh, NATO koostöösse Egeuse mere operatsioonides. nagu ma ütlesin, töötame ühise rändeplatvormi kallal, see on äh, üks olulistest elementidest meie edasises koostöös. mis puudutab kahepoolset terrorismivastast dialoogi, siis on meil juba praegu regulaarne infovahetus sellega seoses, kuidas me saame äh, töötada selle nimel, et suurendada oma jõupingutusi oma ühiskonna ning kodanike kaitseks ning äh, vaatame, kuidas teha koostööd teiste partneritega kogu maailmas selleks, et suurendada võimekust ning tugevdada nende ähm, võimalusi äh, nende probleemidega toime tulemisel. näiteks Saheli piirkonna võimekuse suurendamine ning Lähis-Ida, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika küsimustes oleme juba tulemusi näinud. samuti töötame mitmete teiste sektorite ähm, küsimuste kallal, oleme juba äh, strateegilise partnerluse lepingu äh, vaimus loonud kõrge tase, tasemese dialoogi energeetika teemal, loodame sellega ka edasi liikuda, kaalumisel mitmeid küsimusi, võtame arvesse neid valdkondi, kus puutuvad kokku energeetika ja võitlus kliimamuutustega, vaatame, kuidas kaasata te tehnoloogilisi võimalusi, mis suurendaksid energiatõhusust, aga aitaksid samas ka kaitsta meie keskkonda ja kliimat. teadusalane koostöö, ka see on üks selline valdkond, kus on tohutu kasvupotentsiaal üks valdkond, kus me selles vallas juba koostööd teeme, on, põhineb poliitikadokumendil, mille komisjon esitas eelmisel aastal, nime, nimelt Arktika teemad, kus Kanad, Kanadal muidugi on väga suured huvid. võiksin näiteks tuua mitmeid erinevaid valdkondi, näiteks tsiviilkaitse, kultuur, sotsiaalküsimused, arengukoostöö ja nii edasi, aga ma ei taha liigselt teie aega kulutada ma usun, et ühiselt ning koos Z lepinguga oleme loonud võimaluse kaasaegseks, tugevaks ning ambitsioonikaks partnerluseks, millest on kasu nii Euroopa Liidu kui Kanada kodanikel ning üks meie usaldusväärsemaid partnereid eh, tänu sellele samuti saab eh, aidata edendada meie eh, välispoliitilist, välispoliitilisi eesmärke. me oleme ühiselt pühendunud mitmepoolsele koostööle, koostöös töötame välja lahendusi rahvusvahelise areeni jaoks ning loodame südamest, et et äh, siin komisjonis äh, saadav positiivne hääletustulemus näitab äh, Euroopa Liidu poolset tuge sellele partnerlusele ning toetab neid vahendeid, mille me oleme, milles me oleme kokku leppinud, leppinud, et seda valdkonda edendada. loodetavasti jõuame selle protsessiga peatselt äh, lõpule ning teie loal saame need äh, uued vahendid äh, strateegilise partnerluse lepingu ja CETA-ga peatselt ja võib-olla lausa juba järgmisel kuul kasutusele võtta. aitäh! aitäh, härra Lehler, selle ülevaate eest ja nüüd ma annan sõna suursaadik Costellale. Teil on kümme minutit sõna. aitäh, proua esimees, aitäh, Kristjan äh, ma tean sind läbirääkimistest, äh, palju õnne. sul on pikk tekst, aga mul on lühike tekst ja ma arvan, et see on päris hea. ja see tõstatab palju küsimusi, mida me tahame arutada. suur tänu, Charles Stanok, äh, väga hästi tehtud töö eest selles küsimuses. Kanada ja Euroopa Liit on partnerid, me jagame ühiseid väärtuseid, teie teate ja meie teame seda. meie usume demokraatiasse, inimõigusesse, äh, õigusriigi põhimõtetesse, multilateraalsetesse lahendustesse ja meil on ka sotsiaalsed mudelid, mis on sarnased, äh, me leia-, meil on sarnased ühismudelid, me usume vabasse kaubandusse, turgude toimimisse, sellesse, et äh, avaliku huvi peab riik tõesti reguleerima ja nii edasi me, kuna me kõiki neid väärtusi jagame, just sellepärast seda, neid läbirääkimisi strateegilise partnerluse lepingule peetigi. see kokkulepe annab raamistiku tihedamaks koostööks vastavalt nendele jagatud väärtustele. me oleme juba praegu suurepärased partnerid, me teame seda ja me töötame väga hästi koos, aga me saame veelgi rohkem ära teha. me töötame koos selleks, et tagada rahu ja julgeolekut, meil on terrorismialane dialoog, Europoliga teeme koostööd, Kanadas me teame väga hästi, et meie julgeolek on seotud Euroopa julgeolekuga ja üleüldiselt naaberriikide julgeolekuga siis ähm, liitusime Venemaa sanktsioonidega, samamoodi julgeoleku ja kaitsepoliitika äh, meetmetega oleme liitunud, Ukraina osas oleme teinud koostööd, meil on Lätis oma NATO üksus äh, me teeme koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega ja oma liitlastega. samamoodi ka lõunanaabruses oleme väga aktiivsed, seal äh, Iraagis ja Süürias teeme koostööd Euroopa Liidu üksusega, samamoodi ka julgeolek ja kaitse äh, poliitika missioonide Süürias, Liibüas, Iisraeli ja Palestiina konflikti oleme me kaaslahendama, samamoodi äh, me leiame ka, et relvastamisest tuleb loobuda, teeme selles osas ka koostööd meil on mitmepoolsed julgeolekuplatvormid, kus osaleme, meil on äh, samamoodi ka tuumarelvastuse vähendamise lepinguga võetud kohustused, ka selles valdkonnas saaksime me rohkem ära teha. strateegilise partnerluslepingu kaudu on meil võimalik koostööd suurendada just julgeoleku ja rahu tagamise puhul. samamoodi relvastust äh, saame üheskoos vähendada ja me soovime ka teisi riike aidata ja samamoodi väikerelvasid, üleüldiselt tulirelvasid soovime me vähendada, me soovime ka öö, probleemsete riikide võimekust parandada. inimõigused, demokraatia, õigusriigi põhimõtted on väärtused, millest me peame kinni, mida toetame teiega üheskoos. Kanada on osalenud Euroopa Liiduga koos üle kahekümnel valimisvaatlusmissioonil öö, viimase kümne aasta jooksul samamoodi kahe tuhande kolmandast aastast oleme julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonides osalenud, samamoodi ka ÜRO-s oleme toetanud Euroopa Liidu tööd, samamoodi nagu ka Iraani kohta vastu võetud inimõiguste alasele resolutsioonile andsime oma allkirja. võitleme ka lapsabielude vastu, meil toimub iga-aastane dialoog partneritega ja me usume, et me oleme head partnerid ja partnerid võidavad üheskoos äh, ja sellepärast me otsime ka uid koostöövõimal-, uusi koostöövõimalusi, meil on ka konsultatsioonimenetlused äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja Üldassamblees äh, välja töötatud, samamoodi nagu ka Genfi kontoris, samamoodi leiame me, et pagulaskriis on ühine probleem, mis leiab ka ühist lahendust, meil tuleb kaitsta pagulasi ja Kanada on võtnud üle neljakümne tuhande pagulase Süüriast, sellega osaleme ka ümberasustamisprogrammides, oleme andnud ka abi sellele piirkonnale selleks, et pagulaskriisi vastu võidelda, siin tuleks välja öelda ka seda, et Kanada on ilmselgelt geograafiliselt hoopis teistsuguses olukorras kui Euroopa ja see on ka mõjutanud ka seda, kuidas meie rändevoogude haldamisse suhtume. me ei arva, et meil oleks lahendusi nendele probleemidele, mis Euroopas on, aga samal ajal aga me leiame, et tugevad äh, riigid saavad sellega hakkama, me peame oma jõudusid ühendama ja üksteiselt õppimine on siin väga tähtis. näiteks äh, riik, reeglite paikapanemine, avaliku erasektori koostööprogrammid, äh, kutseoskuste parandamine. ka meil on kogemusi nendes valdkondades, oleme õppinud oma vigadest ja ka teistelt, meil on vaja lihtsalt olla ühenduses selleks, et neid kogemusi vahendada. ja just sellepärast oleme me ka valmis äh, pidevalt äh, äh, vahetama kogemusi. üks teine valdkond, kus meil on mm, väga palju ühisjooni, on kliimamuutuste valdkond. me arvame, et Pariisi tippkohtumine tõi pöördumatuid muutusi. Ähm, väga oluline on teha koostööd selleks, et Pariisi lepe ellu rakendada. me teame, et me peame ise hakkama tegema jõupingutusi ja sellepärast meie president Trudeau hiljuti kuulutas välja äh, esimese Kanada tegevuskava, mis puudutab kliimamuutust. me tahame äh, teha tööd selle nimel, et meil õnnestuks üle minna vähese süsinikuheitega majandusele ja äh, tegeleda kliimamuutuste vastase võitlusega. meil on vaja mitmekesistada oma energiaallikaid, ähm, suurendada energiatõhusust selleks, et leevendada äh, keskkonnale avaldatavat mõju, millega me silmitsi seisame, kohanduda nende väljakutsetega. me peame tegema kollektiivseid jõupingutusi, pidama äh, dialoogi kõrgel tasandil ja mm, tegeleda ka energeetika valdkonnaga, mis on samuti oluline selle leppe os-, kontekstis, me tegeleme jätkusuutliku arenguga eh, kaks tuhat kolmkümmend eh, eh, eesmärkide raames ja väga oluline on ka Kanada osalus Süüria kriisi lahendamisel Afganistanis. Kanada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on läbi vaadanud oma rahvusvahelise abipoliitika, meil on avalikkusega konsulteerimine läbi viidud meie äh, rahvusvaheline abi peab ähm, olema selline, et äh, see oleks suunatud kõige teravamate probleemide lahendamisele ja meil on vaja aidata kõige haavatavamas olukorras kõige äh, vaesemaid inimesi ja riike, naisi ja tüdrukuid. see, meie leppes on ette näht-, rõhutatud ja rõhutatud ka koostööd ja infovahetust rahu-, avaliku tervise küsimustes. Can be achieved only me leiame, et meil on võimalik äh, saavutada heaolu ainult siis, kui meil on avatud turud, äh, hästi toimivad seadused ja äh, valitsuste institutsioonide tugev roll. me usume, et CETA leping on väga suureks edusammuks selles valdkonnas, aga see strateegilise partnerluse leping äh, nõuab meilt ka muid tähtsaid samme kaasava kasvu tagamiseks. näiteks äh, Kanada Euroopa Liidu makromajanduslik dialoog tuleb käima lükata, samamoodi tuleb ka WTO raames koostööd suurendada ja meil on vaja välja töötada korralik üleilmne kaubandussüsteem, peale selle tuleb teha koostööd ka teaduse, innovatsiooni valdkonnas, uuringute valdkonnas samamoodi ning äh, meil on olemas vastav leping, samamoodi ka Euroopa Liidu kolvei deklaratsioon ja teadlaste kokkulepped Euroopa Liidu Teadusnõukogu ja Kanada Teadusnõukogu on kokku leppinud koostöös. ning lõpetuseks äh, tahaksin rääkida, mida, millist kasu toob kodanikele see leping, meil on võimalik äh, inimestevahelisi suhteid parandada samamoodi akadeemilised hariduse, spordi, kultuuri, turismi ja noorte liikuvuse valdkonda meil võimalik parandada selle lepingu kaudu ja meil õnnestub ka lihtsustada ka informatsioonivahetust kultuuriinstitutsioonide vahel ning ka kultuurivaldkonna vahel üleüldiselt. me leiame, et see leping on tõesti väärtuslik äh, Kanada jaoks. Äh, UNESCO kahe tuhande neljanda aasta äh, konventsiooni jaoks on ka see väga tähtis, täpselt samamoodi nagu kultuurilise mitmekesisuse tagamiseks ja ka kultuuriprojektide toetamises kolmandates riikides. lõpetuseks tahtsin veel öelda, et mul on väga hea meel, et see strateegilise partnerluse leping kutsub üles ka parlamendi, Euroopa Parlamendi ja Kanada Parlamendi delegatsioonide vahetuseks. ma vägagi tahaksin olla sellesse kaasatud, mul on väga hea meel, et ma sain teile anda pilgu selle kohta, kui suurepärane on Kanada Euroopa Liidu koostöö ja kui suurt potentsiaali me selles näeme selle koostöö kaudu selleks, et seda partnerlust veelgi tugevamaks muuta ja kuidas me saaksime toetada neid väärtusi, mida me kõik üheskoos äh, jagame ja mida ma alguses välja tõin. aitäh! aitäh, aitäh, suursaadik Castello selle väga motiveeriva sõnavõtu eest. aitäh veel kord ja nüüd ma annan sõna härra Tännokile, meie raportöörile. Uh, uh, uh. aitäh, proua esimees härra suursaadik, mina olin viis kuud Kanadas kaheksateist, üheksateist aastaselt, nii et mu jaoks oli väga suur rõõm olla nüüd raportöör strateegilise partnerluse lepingu üle, mis eh, eelmise aasta oktoobrikuus alla kirjutati Euroopa Liidu Kanada lepingus on kaks lõiget, mis väga hästi toovad selle lepingu taga oleva filosoofia välja. nimelt seal öeldakse, et seda lepingut tuleks rakendada lähtudes äh, dialoogist, äh, väärtustest, võrdsest äh, test võimalustest, üksmeelest ja rahvusvahelise õiguse kinnipidamisest ning on veel ka lõige, kus räägitakse selles, et tunnustatakse seda, et üleilmastumises äh, on võimalik ellu jääda ainult siis, kui on vaba turg, äh, hästi toimivad seadused ja tugevad üleilmsed institutsioonid. see on täpselt see, mis on äh, ka selle partnerluslepingu ja, ja CETA taga ja ma toetan seda kõike siin on välja toodud see, et me soovime liberaalset äh, multilateralismi, korralikult toimivaid kaubandussuhteid, seda ajal, mil meil on vaja kaitsta neid väärtusi rohkem kui kunagi varem Euroopa Liidu ajaloos. see leping ning ka seda, neid tuleb vaadata laiemas äh, poliitilises äh, kontekstis, kus me praegusel hetkel oleme. ja mingis mõttes me ju muretseme ka selle pärast. eelmisel nädalal astus ametisse president Trump äh, ja Theresa May tegi ka oma kõne, kus ta ütles välja Briti valitsuse seisukoha Brexiti kohta ja Brexit kohe kindlasti mõjutab väga palju kõiki neid väärtuseid, mis on seda ja ka partnerluslepingu aluseks. kahjuks eh, president Trump on nii kandidaadina kui ka valitud presidendina rünnanud vabakaubanduse põhialuseid nagu näiteks on ta välja toonud siin naftalepingu ülevaatamise selle, et ta äh, lõpetab lepi, läbirääkimised TTIP üle ja on öelnud, et äh, NATO on äh, iganenud. nii et see kõik on võib-olla nüüd natuke kaugele läinud sellest tegelikult arutelust, aga tahtsin lihtsalt välja öelda, et see strateegilise partnerluse leping on tegelikult täiesti vastuolus sellega, mida Trump Washingtonis kavatseb ellu viia. ja mis puudutab seda lepingut, siis siin on ka tuumarelvastuse vähendamine sisse kirjutatud koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga äh, võitlus terrorismi vastu, terrorismi rahastamise vastu, tarbijate kaitse, narkootikumide kaubanduse vastane võitlus, küberkuritegude äh, vastane võitlus, võitlus kliimamuutuste vastu, isegi kõik need valdkonnad on kaetud selle lepinguga ja see, mis siin partnerluslepingus kirjas on, tegelikult edasiarendatud sellest, mis meil praegusel hetkel on juba olemas. kahe tuhande seitsmeteistkümnes aastal on aasta, millal muutub sada aastat Euroopa Liidu ja Kanada vahelise majandusliku liidu loomisest ning siin on terve rida koostöövaldkondi, Europoli lepe mis on kahe tuhande viiendast aastast jõus, mis on samamoodi suurepärane võimalus infovahetuseks terrorismivastases võitluses, viisa lihtsustusrežiim, mis toimib aastast kaks tuhat viisteist, täpselt samamoodi nagu Kanada panus ka meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidesse ja valimisvaatlusmissioonidesse siis see, mida leping, mida praegu vaatab kohus ja nüüd on meil ka ministeeriumi tasandil nõukogu, kui tegemist on väga tähtsate kohtumispaikadega, kus äh, äh, tähtsad poliitika kujundavad, äh, mõlemalt poolt Atlandi ookeanid saavad kokku tulla, sellest kõigest arutada. seda lepingut Äh, ka täna hommikul toetati, nii et ma olen veendunud, et väliskomisjon siin hääletab täpselt samamoodi ja meil õnnestub siis ka strateegilise partnerluse leping parlamendis vastu võtta. nagu öeldud, see kokkulepe tuleb ajal, kus skeptitsism kasvab just vabakaubanduse ja multilater-, multilateraalsuse osas ning äh, kahjuks jagavad seda ka teatud valitsused, ma usun, et see tugev liit Euroopa Liidu ja Kanada vahel on väga tähtis ja teenib mõlema poole huvisid sellel kriitilisel ajal ning need majanduslikud äh, kasud, mis tulevad kaubandussuhete tugevdamisest, äh, kannavad vilja ja on kasuks meie kõikidele kodanikele. Mr Tanok aitäh, härra Tänak, selle väga kõikehõlmava ettekande eest ja annan nüüd sõna proua Kodeliiv Kvist-Alt Roovaltile, kes on meie Kanada delegatsiooni aseesinaine. aitäh, proua juhataja ja esmalt palju õnne esimeseks aseesimeheks valituks osutumise puhul lugupeetud eh, esinejana, lugupeetud kolleegid ja eelkõige lugupeetud suursaadik. tahaksin eh, siin Kanada delegatsiooni seisukohast eh, mõned mõne sõna öelda, üritan vältida kõige selle kordamist, mida siin on juba öeldud, aga see on raske. praegu meil delegatsioonina on kaks suurt teemat, mis äh, seonduvad Kanadaga ja millega me tegelenud oleme. esmalt on tegemist äh, CETA-ga, kaubandusleppega Kanadaga ja kuna ma olen ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni liige, siis mul on väga hea meel selle üle, millest äh, just rääkis eelkõneleja, et CETA on tagasi. me arvasime vähemalt oma fraktsioonis alati, et see nii läheb nii et äh, <laughs> ja tõesti, Zeta äh, on tagasi tulnud äh, ja seega see ähm, problemaatiline, selle problemaatilise teemaga tõesti siin läheb kõik hästi ja ma tahaksin sellega seoses teid, härra suursaadik, tõesti äh, tänada teid selle eest, kuidas te selle teemaga tegelesite ja te ei ole varem küll käinud jah, siin väliskomisjonis, aga te olete nii tihti olnud parlamendis ja meil on teiega alati olnud väga positiivsed suhted isiklikul tasandil. nii et äh, see võiks tõesti paljudele teie kolleegidest olla heaks eeskujuks. nüüd äh, aga tuleme strateegilise partnerluse lepingu juurde see on võrreldes Z-ga väga lühike, aga ähm, siiski, võttes arvesse muutunud olusid, äh, oleks siiski oluline äh, leping. me arvame, et äh, stabiilsus ja julgeolek on äärmiselt olulised Atlandi-ülestes suhetes ja me näeme seda võib-olla küll vähem murega, aga siiski negatiivse eelaimusega seda, mis toimub teie suure naabri juures ja hetkel on tõesti tulnud hetk siin Kanada ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid äh, kindlustada, eriti kuna me oleme nii äh, sarnased ja neid suhteid kindlustada mitte sellepärast, et nad, neid ei oleks varem olemas olnud, vaid neid oleks pare-, vaja paremini sõnastada ja asi ei peaks äh, piirduma lepingute ja kolmekümne nelja artikliga, mis jäävad paberile, vaid need tuleks ka tõesti nähtavalt ellu viia, eriti kui me kuulsime, mis eile sai no, äh, äh, Vaikse ookeani ülesest lepingust Ameerikas, äh, siis oleme arvamusel, et maailmas ei saa olla liiga palju stabiilsust eelmisel aastal käisime delegatsiooniga Kanadas visiidil, ma olin seal äh, väliskaubanduskomisjoni liikmena, me keskendusime keskkonnale, kliimamuutustele, energeetika ja äh, sisserände küsimustele. siin on juba väga palju arutatud äh, sisserände küsimusi. me tõenäoliselt jääme oma eriarvamuste juurde, aga see on tõesti asi, mis, üks asi, mis võiks tõesti paraneda mõlemal pool Atlandi ookeani, oleks konkreetne koostöö nendes mm, olulistes küsimustes, mis puudutavad sisserännet teistest maailma piirkondadest. keskkond, kliima, energeetika, tarbijakaitse on teemad, mis leiavad käsitlust äh, CETA lepingus ja mida me peame äh, süvitsi minevalt äh, analüüsima. ühte asja siin, ühele asjale siin viidati ja minu jaoks äh, delegatsiooni aseesinaisena on see väga oluline. me elame ajal, kus äh, on väga palju muutusi toimumas, aga kus äh, see, need nõudmised, et menetlused ja läbirääkimised peaksid olema läbipaistvamad, muutuvad päev päevalt järjest tugevamaks ja et nõudmised, et äh, kõik läbirääkimised peavad olema demokraatlikult legitimeeritud. demokraatlikult äh, legitimeeritud on rahva valitud esindajad ehk Kanada parlamendi esindajad ja Euroopa Parlamendi esindajad ja seetõttu ma arvan, et äh, meil on vaja mõlema härra toetust, et meie koostöö kujuneks veelgi intensiivsemaks, kui see seni on olnud. ja viimasena tahaksin tänada kõiki, kes osalenud on, kes väga erinevast perspektiivist on teinud tööd või teivad tööd äh, selle teema kallal, et sellel ajal, kus tõesti midagi ei tundu õigesti minevat, äh, meil oleks võimalik lepinguid sõlmida ning ma tahaksin tunnustada siin äh, pikaajalist raportööri Charles Tannockit ning üks ääremärkus, mis on väga isiklik. ma alustasin tööd siin parlamendis kakskümmend seitse aastat tagasi ning ma olin Kanada delegatsiooni liige minu jaoks oli tegemist esimese kogemusega üldse välisdelegatsioonidega ja see, et ma nüüd pärast nii pikki aastaid jälle olen Kanada delegatsioonis, on asi, mis mind sügavalt liigutab ja suur tänu hea koostöö eest! aitäh proua Kvistfot äh, Rovoltile aitäh äh, veel kord ja nüüd äh, annan sõna variraportööridele, proua Maria, Maria Gabriel, palun. aitäh, äh, proua juhataja, palju õnne valituks osutumise pärast. Äh, lugupeetud suursaadik äh, härra Lefler, äh, jah, meie partnerlus Kanadaga rajaneb ühistel väärtustele ja me väljendame oma soovi suhteid süvendada, et ühiselt välja, vastu astuda ühistele väljakutsetele. täna on selge, et see strateegilise partnerluse leping äh, Äh, märgib äh, uut äh, raamistikku, uut hoogu, tegemist on raamistikuga, mis, mille raames meie suhted veelgi süvenevad ja tihenevad, nii et meie siin komisjonis ilmselt üsna arvukalt arvame, et olukord paraneb, aga ei tohi äh, silmist kaotada ka avalikkust ja avalikkuse arvamust, nii et minu küsimus on väga lihtne, kas teil on olemas kommunikatsioonistrateegia, milline see on, selleks, et kodanikud tõesti tunneksid, millist kasu neil on äh, sellest lepingust oma igapäevases äh, elus ja milline võiks olla meie roll, milline võiks olla parlamendi diplomaatia roll ja Kanada parlamendi roll, see on see aspekt, mida me ei tohi silmist kaotada kogu selle protsessi jooksul, et me peame kodanikele aru andma ja eelkõige muutma nähtavaks eh, sellest lepingust tuleneva eh, käegakatsutava kasu, me arvame, et väga oluline on jätkata meie suhete süvendamist, me tunnustame seda äh, Äh, sammu, mida me teeme ja äh, näidakem seda ka kodanikele, selleks, et me tõesti saaksime sellest äh, mõlemat võimalikult suurt kasu, aitäh! aitäh, Maria! ja nüüd annan sõna härra Puštinaarule, kes ei ole variraportöör, aga võtab sõna variraportööri nimel. aitäh! lugupeetud minister, lugupeetud ekstsellents, lugu-, räägin täna kolleegi nimel, kes on variraportöör, aga räägin ka oma fraktsiooni nimel, et kuidas oleks võimalik paremini määratleda meie suhteid, kui mainides seda, et INTA komisjonis võeti vastu CETA, CETA leping mm, ja vaadates nüüd äh, neid paljusid teemasid, mis meid ühendavad, äh, see kinnitab, et äh, me tõesti jagame väga paljusid väärtusi ja väga oluline on see, et me täna arutame seda teemat ajal, kus üleilmselt on väga palju määratlematust, ebakindlust kus äh, tõesti püüdlakse üles äh, väga suuri ülemised lepinguid, nii et väga sümboolne on täna üle kinnitada meie soov mitte ainult koostööd teha jätkuvalt, vaid veelgi süvendada ja parandada meie suhteid, sest tõepoolest meil on, meid ühendavad väga paljud asjad, äh, kultuur, majandus, Euroopa juured, mis on väga paljudel Kanada kodanikel äh, ja see, kuidas äh, Kanada ja Euroopa riikide vahelised suhted on aja jooksul arenenud. ma lisaksin veel mõned äh, teemad, mis on samuti äärmiselt olulised. ränne, terrorismivastane võitlus, kübersõda, äh, teadusuuringud, tehnoloogia, meie ühine maailmanägemus maailmal on täna vaja äh, seda, et Kanada ja Euroopa Liit teeksid äh, koostööd selleks, et maailm oleks äh, turvalisem ja humaansem koht inimkonna jaoks. me peame ühiselt võitlema kliimamuutuste vastu, me peame võitlema selle nimel, et ellu rakendataks Pariisi kliimalepe, millest härra minister rääkis see on samuti väga oluline eh, inimkonna ja kogu maailma jaoks. meie strateegiline partnerlus on täna veelgi olulisem, võttes arvesse ähm, olukorda maailmas, kus väga paljud äh, suurriigid äh, muudavad oma käitumist, kus äh, seatakse küsimärgi alla need reeglid, mis seni on kehtinud maailmas ning teades, kui olulised on suhted äh, Kanada ja Rumeenia vahel äh, teadusuuringute ja tehnoloogia vallas, Rumeenia tuumatehnoloogia on äh, pärit Kanadast. Teie mm, olete andnud panuse Rumeenia julgeolekusse, meil on ühine nägemus julgeolekusse. me saan kinnitada, et meie delegatsioon ja meie fraktsioon hääletavad äh, selle poolt, äh, teades, et see, mida me praegu teeme, on äärmiselt oluline meie tulevaste suhete, tule, suhete jaoks tulevikus. aitäh, härra Postinaru ja annan nu, nüüd sõna härra Pühnerile, kes on samuti variraportöör, roheliste variraportöör vabandust, ütleb härra Puhner, ma ei ole variraportöör, ma lihtsalt palusin sõna. Ehm, kõigepealt palju õnne valituks osutumise puhul ja kõneleja räägib edasi saksa keeles. ka teile, härra suursaadik, suur tänu, et siia tulite, me kõik soovime suhete intensiivistumist Euroopa Liidu ja Kanada vahel, see on meie kõigi jaoks väga oluline, aga sellest hoolimata mind üllatasid teie sõnad, mis puudutasid kliimakaitset. kuidas on olukord nende naftaliivadega Kanadas? see on ülemaailmsel tasandil tohutu probleem kliima jaoks ja ka CETA selle raames tuleb äh, kaudu sisse ka see, et me peame Euroopas lubama frak-, frakkimist. Äh, see ei ole otseselt välja öeldud, aga see tuleb seoses äh, klausliga, et me peame kõrvaldama ebavajalikud tõkked investeeringute jaoks ja siis tuleb juba väga täpselt analüüsida, mis kaubandusõiguses on ebavajalik ja sellest tulenebki see üsna selgelt. nii et härra suursaadik, ma oleks väga tänulik teile, kui te need äh, sõnad, millest te siin nüüd rääkisite, mis puudutasid kliimakaitset ja Pariisi kliimalepet, kui te, kui te ka selles aspektis nende juurde jääksite? aitäh, ähm, lugupeetud härra Puhner, meil on siin kirjas, et te olete variraportöör. aga pole hullu. ja nüüd jätkame, härra Ostrivitšus saab sõna. aitäh proua juhataja. tänasel INTA hääletusel ja meie aruteludes väliskomisjonis on ähm, tõesti näha, et tegemist on väga olulise hetkega läbirääkijate jaoks, kes tegid ära suure töö, ähm, pidades läbirääkimisi strateegilise partnerluse lepingu ja CETA lepingu üle mõlemal pool Atlandi ookeani. ja see kinnitab, et Atlandi-ülene side on olemas, see on oluline, see parandab meie tuju, kui me näeme seda maailma, mis äh, kahjuks muutub veidi teises suunas ja Kanada ja Euroopa Liit jagavad ühist maailmanägemust. meil on äh, palju tõendeid selle kohta, et me jääme partneriteks erinevates valdkondades mainiksin lihtsalt Kanada otsust olla mm, osa mitmerahvuselistest äh, pataljonidest, äh, mis äh, tulevad Balti riikidesse, see on oluline otsus, et me jagame oma nägevust julgeolekust ja partnerlusest. ALDE fraktsioon täna tuli välja väga Äh, tugeva avaldusega tervitati hääletust äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjonis äh, öeldi, et see on tõend, et me jääme ühtseks ja seda nimetati kõige progressiivsemaks lepinguks, mis Euroopa Liidu poolt iial on läbi räägitud ning Euroopa Liidu kodanikud olid selle vastu, kutsusid üles Euroopa Liidu institutsioone üles ütlema CETA lepingut äh, kuna see olevat vastuolus meie majandushuvidega, aga meil on teistsugune arvamus, me hindame seda lepingut ja me ootame selle ellurakendamist. ja ma arvan, et need tulemused, mis tulevad eh, rahu-, mõlemapoolse kaup-, vastastikuse kaubanduse suurenemisest, eh, panevad ka meie kodanikke ümber mõtlema. ka neid kodanikke, kes ei olnud äh, selle lepingu poolt. ma kutsun Kanadat ja Euroopa Liitu üles tegelema rohkem noortevahetusega, me peame rohkem investeerima noortesse, meil on vaja rohkem erinevate kodanikuühenduste vahelisi vahetusprogramme selleks, et meil oleks tugevam alus ka edasiste suhete jaoks ja ma arvan, et see leping hajutab mõningaid kahtlusi äh, Atlandi ülese äh, seose olemasolu äh, kohta, mis kahjuks on tekkinud viimastel aastatel. aitäh, härra Ostrivitšus, loodan, et me jääme ühtseks, sest me saame endiselt kirju Zeta vastu ja ootan seda, mida te ütlete hiljem täiskogu istungil veebruaris ja nüüd annan sõna härra Kuusole aitäh, proua juhataja. Te rääkisite just äh, kirjadest, äh, kus ollakse CETA lepingu vastu ja ma saan sellest äh, just rääkida. meie fraktsioon on üks neist, kes on selle vastu, meil ei ole midagi Kanada vastu, aga meil on mm, vastuväiteid selle filosoofia vastu, mis selle lepingu taga on, meil ei ole midagi lõimumise vastu, aga me arvame, et selliste lepingutega äh, nõrgestatakse meie standardeid ja ülemaailmne vabakaubandus, see on eufemism, mis tegelikult tähistab regulatsiooni kaotamist, töötajate kaitse kaotamist, konkurentsi kõige odavama tööjõu üle ja ka keskkonnanormide leevendamist, mõtleme siin näiteks frak-, frakkimisele, on teisigi eufemisme, see on see kõneviis, mida kasutavad äh, suurettevõtted selleks, et ilustada oma tegutsemist ja seetõttu ütleme meie ei sellele, on järjest rohkem Euroopa kodanikke, kes ütlevad äh, ei sellistele lepingutele ja pärast ollakse üllatunud, et äh, mõned äh, valitsused äh, kukuvad, jätkage selle samas vainus ja kõik läheb niimoodi edasi ja Euroopa Liit äh, kaob. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? kui mitte, siis annan sõna härra Lehlerile, et ta saaks vastata küsimustele ja kommentaaridele aitäh. aitäh nende kommentaaride eest. ja olen nõus ka suursaadik Costelloga selles osas, et ta tunnustas härra Tännakit suurepärase raporti eest ja toetuse eest sellele tööle, mida me oleme teinud tänan äh, üldiste kommentaaride eest, mis äh, mõne erandiga tunnustasid äh, selle lepingu väärtust koos CETA lepinguga, mis võimaldavad meil luua parema raamistiku selleks, et edendada suhendeid, suhteid Kanadaga ja teha seda nii läbipaistvalt äh, ja interaktiivselt kui võimalik. ma arvan, et see oli proua Kvisthout äh, Roovolt, kes rääkis, et tegemist oli suhteliselt, äh, tegemist on suhteliselt lühikese lepinguga. see on lühike, aga see annab meile uue äh, form-, form-, formaalse raamistiku, mis võimaldab meil oma suhteid paremini struktureerida äh, tulevikus. ja ma olen äh, täiesti nõus ka sellega, mida ütles härra Costello, sellest, kui oluline on meie suhete tugevdamine äh, intensiivsema parlamentaarse dialoogi raames Euroopa Parlamendi ja Kanada parlamendi vahel. see on samuti oluline võimalus, kuidas tagada järelevalve selle töö üle, mida me teeme, kuidas ähm, me saame suuniseid, äh, uut hoogu või mm, teil on võimalus ka esitada küsimusi, äh, kui kõik ei lähe nii, nagu teie arvates peaks minema. mida see leping siis käsitleb ja see küsimus, äh, mille esitas proua Gabriel, et kuidas me äh, Äh, seda kodanikele selgitame, kuidas me tutvustame seda kodanikele. ma arvan, et et ma siin äh, räägiks sellest kolmel tasandil. Äh, üks puudutab seda, millest rääkis härra Ostrevitšus, tõhus Atlandi-ülane suhe ja eriti praegusel hetkel, kus me saame olla tõhusad äh, dünaamilised partnerid sellisel viisil, mis mitte üksnes ei säilita meie põhimõtteid ja väärtusi, vaid äh, edendab neid veelgi, kuna meil on vägagi lähedane nägemus äh, peamistest põhimõtetest. loomulikult on meil ka poliitilisi erimeelsusi, see on täiesti normaalne. Te teate paremini kui mina, et Euroopa Liidu siseselt on meil palju erimeelsusi liikmesriikide vahel ja teie ja teie poliitiliste, eh, teie fraktsioonide vahel. ja see ongi aktiivse demokraatia iseloom, et eh, pikkamisi vormuvad meie ühised projektid, aga meil on ühine alus, tugev ühine alus ja ma arvan, et Kanadaga on meil see ühine tugev alus olemas ja kodanike jaoks tugevdab see meie julgeolekut, see tugevdab julgeolekut traditsioonilises mõttes, Dan Costello siin rõhutas seda olulist panust, mida Kanada on andnud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekumissioonidele ja ja see tugevdab julgeolekut ka laiemas plaanis, sest see, mida me teeme, on see, et me teeme koostööd selleks, et meil oleks kõrgemad standardid, et me kaitseb kodanike van-, vanade ja uute ohtude eest ja see puudutab ka mm, paremat teabevahetust, teadmiste vahetust, paremaid äh, kodanike inimeste vahel, nagu näiteks äh, spordi ja kultuuri vallas ja ka hariduse ja teadusuuringute vallas, äh, teiste osapoolte kaasamine, majandusesindajad, kodanikuühiskonna esindajad, nende kaasamine kõigis valdkondades, nende kokkutoomine, nende panuse kaasamine suhetesse ja kolmandaks, ma arvan, et äh, tugevama ja läbipaistvama institutsioonilise raamistiku loomisega, mis äh, meie üldiseid suhteid äh, juhib ja nende kontaktide edendamisega anname panuse ka suuremasse läbipaistvusesse ja järelevalvesse, mida teostatakse selle töö üle, selle suhte üle, selle üle, kuidas me seda edendame ja ma arvan, et see järelevalve annab meile vajalikke suuniseid selleks, et meie sidemeid edasi arendada, aitäh! aitäh, härra Lehler ja annan nüüd sõna eh, lugupeetud suursaadiku Ostellale aitäh ja mul on väga hea meel, et ma saan siin omapoolseid kommentaare anda. esmalt tahaksin äh, tunnustada Pierre, Pierre Mark Johnsonit, äh, endist äh, Quebeci kuberneri, kes on siin, kas see olete teie? mul on väga hea meel teid siin näha. Pierre Mark Johnson oli ka Quebeci pealäbirääkija CETA läbirääkimistel, mis hõlmasid väga mitmetasandilisi jõupingutusi Kanadas nii et kui soovib Quebeciga, Quebecist rääkida, tema on väga äh, mõjukas isik. mul on väga hea meel teid siin näha. ja siin on ka Quebeci teisi ministreid äh, sel nädalal ja mind väga äh, puudutasid need kommentaarid isiklike sidemete kohta. aitäh, ma pean alati ütlema, et see Need sellised lepingud äh, näevad ette paljusid asju, head sõbrad räägivad üksteisega ja see on väga hea, aga tegelikult tähendab see ähm, on oluline see ka, et kas meie inimesed saavad seetõttu kokku ja ja siin lepingus on tõesti juttu ka inimestevahelistest suhetest. Need on need asjad, mis meid puudutavad, minu perekonda, minu sõpru, ja väga paljud neist inimestest, kes, kellega ma kohtun, räägivad mulle samasuguseid äh, ju-, äh, jutte äh, Kanadas reisimisest, Kanadas elamisest ja need on need asjad, mis inimesi tõesti kokku toovad, kui me vaatame CETA-t ja strateegilise partnerluse lepingut, siis need annavad meile selleks järjest rohkem võimalusi ja meil tõesti on võimalik mõõta majanduslikku edu, majanduskasvu, rääkida muudest edusammudest, mida me teeme, aga kokkuvõttes see see, mida me näha tahame, on see, et me saaks tihemini kokku, ükskõik kas tegemist on äh, üliõpilaste või äh, äh, teadlaste või majandusinimeste või turistidega, et see on see liikumine ühest riigist teise, et kui kanadalased ja eurooplased kokku saavad, siis on tulemuseks väga head suhted. aitäh Maria Gabrielile kommunikatsiooni puudutava küsimuse kohta, see Kanadal ei ole sellega raskusi, sellepärast et kanadalased soovivad tihedamat partnerlust Euroopa Liiduga. see on täiesti normaalne, see on tõesti asju, mida me, asi, mida me tahame juba, äh, juba väga ammusest ajast saadik, meil ei ole väga palju vastuseisu sellele lepingule Kanadas, sest äh, kõik mõistavad neid, äh, neid eeliseid, aga see oli hea küsimus, et kuidas asju kodanikele selgitada, see on asi, millega me tegeleme ja millega me peame tegelema igal hetkel sest see on väga oluline demokraatlikus protsessis. jah, parlamendi diplomaatia, ma olen väga selle poolt. Need kolleegid, kes siin on, teavad, et ma alati väga äh, rõhutan seda, parlamendi, äh, Kanada partnerid tulevad tihti ka Euroopa Nõukogusse, sellepärast et äh, Kanada assotsiatsioon meil on ametlik äh, staatus seal ähm, ja nemad on Strasbourgis siis, kui teie seal ei ole. ja see on samuti üks äh, teema, millega ma tegelen. ja paar kommentaari Zeta kohta, ma tõesti pean sellest rääkima. aitäh, Klaus Puhner, teie kommentaaride eest. mis puudutab kliimat, siis ma loodan, et te teate, kui äh, oluline see meie jaoks Kanadas on ja kui te olete näinud seda äh, esimest äh, ülekanadalist äh, raamistikku. me esimest korda on meil tõesti siseriiklikult ka süsinikule hind pandud, ette on nähtud süsiniku söest elektri tootmise lõpetamist, on ette nähtud investeeringud rohelisse tehnoloogiasse, rohelisse taristusse. peaminister Trudeau on korduvalt öelnud, et äh, üleminek äh, madala süsinikusisaldusega majandusele on pöördumatu. me tõesti tahame sellesse uskuda, me tahame näha neid majanduslikke võimalusi, mis sellest tulenevad, mis tulenevad nendest väga paljudest uutest rohelistest tehnoloogiatest, see on tõesti väga oluline teema Kanadas jah, te rääkisite siin naftaliivadest, aga meil on tõesti endiselt vaja äh, lennukeid ja autosid, meil on vaja äh, naftat ja gaasi, ei ole väga palju tootjaid maailmas, alati on küsimus, et kes need on, kas see on puhtalt toodetud äh, energia ja meie nafta ja gaasi tootmine ähm, on allutatud sellele raamistikule ja nende eesmärkide saavutamine on raske, kui te olete äh, suur tootja või äh, kui te olete suur külm riik, äh, kus on kasvav rahvaarv, aga me töötame selle nimel. ja mis puudutab standardeid ja erinevate tegutsemisviiside pealesundimist, see ei ole õige. alati on juttu olnud sellest, et selleks, et teha äri vastastikustel turgudel, on vaja äh, Ähm, täita vastava riigi standardeid ja meie oleme sellega nõus ja see hämmastab mind, sest me oleme väga paljusid asju äh, siin äh, korranud üle oma deklaratsioonis, mis äh, võeti vastu enne, kui äh, nõukogu selle teemaga tegeles. Äh, me oleme demokraat-, me oleme ju demokraadid samuti Kanadas CETAs on kaitstud äh, riigi äh, võimekus äh, kaitsta kvaliteet, kvaliteetseid riigi poolt osutatavaid avalikke teenuseid. ma tervitan seda arutelu aga vahel mind äh, hämmastab see, et eurooplased äh, tunduvad äh, olevat hirmul Kanada pärast. meie oleme ju need väiksed, me oleme siin see väike Peeter, meid on kolmkümmend seitse miljonit, teid viissada miljonit. ja peaks küsima, et miks meie ei ole mures selle pärast, et teie meile asju peale surute. ja ma arvan, et põhjuseks on see, et kanadalased teavad, et me oleme avatud ava-, ühiskond, avatud riik ja me peame kokku hoidma, suur ja külm riik näeb mm, vastastikuseid e-, eeliseid, me oleme ka e, kaubanduse riik ja naftalepingu sõlmimisel olid meil samad hirmud, et mis saab meie standarditest, meie avalikest teenustest, aga meil olid head e, läbirääkijad ja nad ei tee, pea läbirääkimisi teiste öö, riikide nimel, vaid nad teevad läbirääkimisi kana-, peavad läbirääkimisi kanadalaste nimel ja nad teavad, kuidas neid asju kaitsta. kuidas kaitsta demokraatlikku protsessi, kuidas kaitsta õigust reguleerida, kuidas kaitsta õigust osutada kvaliteetseid avalikke teenuseid ja naftaga seoses me oleme sellest tõesti väga palju kasu saanud, aga me oleme kaitsnud ka avalikku tervishoidu, avalikku haridust nii et meil on ähm, tänu sellele kogemusele see usaldus äh, pidada läbirääkimisi palju suurema partneri Euroopaga ja me teame, et me saame sellega hakkama, me saame kasu nendest äh, investeeringutest, äh, töökohtade loomisest, majanduskasvust ja kaubandus loob rikkust, me saame seda mõõta ja ja rikkuse jaotumine, aitäh, Mark, kes sellest enne rääkis, meil on vaja seda äh, Äh, meil on vaja selleks ähm, demokraatlikult valitud äh, seadusloojaid ja mm, valitsusi, kes teevad otsuseid sotsiaalsete ja majanduslike prioriteetide kohta. me jagame samasuguseid väärtusi, prioriteete ja me tõesti usume, et see kõik hakkab toimima. Thank you, ambassador Castello. suur tänu, härra Costello nagu ma kuul-, olen kuulnud, siis äh, naftaga ei pea te enam tegelema, aga te ole, olete tõesti oma riigile väga hea esindaja, suur tänu teile, härra Costello äh, ja härra Lefler, tegemist oli tõesti olulise arvamuste vahetusega, tuletan meelde, et Ahvet hääletab sel teemal kolmekümne esimesel jaanuaril ning äh, täiskogul eeldatavasti hääletamine toimub veebruaris. lõpetame selle teema käsitlemise, suur tänu teile teeme kaheks minutiks pausi ja siis jätkame järgmise päevakorrapunktiga.

So, colleagues, please take your seat. kolleegid, palun võtke istet. tervitan teid sellel tunniajasel seminaril, mis, kus käsitletakse Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahelisi suhteid ja püütakse arutada kriteeriume ja võrdlusaluseid seoses Euroopa Liidu ja Türkmenistani partnerluse koostöölepinguga, millega on pikka aega juba tegeldud. tervitame siin eksperte ning Türkmenistani esindajaid, samuti tervitame kõiki liikmeid, kes siin arutelul osalevad. mind on teavitatud sellest, et meie raportöör on väga kvalifitseeritud sisse juhatama selle teema, enne kui anname sõna ekspertidele, seega annaksin sõna äh, proua Maneskole, palun. Thank you very much, chair. suur tänu, juhataja, suur tänu ja õnnitlen teid äh, valimistulemuse puhul. alustuseks tervitaksin meie külalisi. tegemist on väga oluliste ja väärtuslike ekspertidega Euroopa Liidu ja Türkmenistani vaheliste suhete alal meil on väga hea meel, et nad meiega on ühinenud ja et me nende suust kuuleme nende seisukohti sel teemal me püüame siin selle teema kokku võtta selleks, et eh, ka Euroopa Parlamendi nõusolek anda mingil hetkel partnerlus- ja koostöölepingule Türkmenistaniga. see protsess on praegu pooleli ja selle kallal me töötame, aga see oligi eh, idee selle taga, miks me sellise arutelu täna korraldasime, püüame leida keskteed äh, meie äh, fraktsioonide eriarvamuste vahel selles küsimuses. alustuseks ütleksin, et äh, partnerluse koostööleping hõlbustab kindlasti oluliselt seda, millised suhted on Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahel ning lisaks sellele aitab see lihtsustada ka inimõiguste olukorra edendamist Türkmenistanil. Türkmenistanis, sest see, mida me oleme seni näinud, me näeme, et on suur vajadus selle järele, meiepoolse abi järele Türkmenistanis eh, ja kui Türkmenistan teeb pingutusi selleks, et inimõiguste olukorda parandada, parandada eh, majanduslikke eh, poliitilisi õigusi, kodanikuõigusi Türkmenistanis, me ei saa ainult osutada äh, nendele haavatavustele ja vigadele, mis Türkmenistanis on tehtud, me peame siiski konkreetselt, konkreetsete meetmetega aitama ja just seda me püüamegi teha selle partnerluse koostööleppe abil. seega me peame jõudma ühisele seisukohale selles osas, mida on vaja, mida on Türkmenistan ja Türkmenistani valitsus juba ära teinud ning eh, me näeme, et nad on juba pingutanud selleks, et edendada inimõiguste alast dialoogi. Nad on selles eh, vallas üsna aktiivsed ning see, et nad on juba vastu võtnud riikliku tegevuskava inimõiguste alal, näitab juba mõndagi. seega me püüame selle aruteluga leida ühise seisukoha selleks, et näha, kuidas neid koha peal paremini aidata, kuidas aidata arendada kodanikuühiskonda Türkmenistanis kuidas aidata välja töötada seadusandlus inimõiguste ja ka teiste kodanikuõiguste alal. seepärast me olemegi täna siia kokku tulnud ja ma südamest loodan, et eh, parlamendisaadikud ja eksperdid ühiselt saavad konstruktiivselt selle teemaga tegeleda. tahtsin mainida ka seda, abi ja toetust, mida oleme saanud välisteenistuse poolt. mul on väga hea meel Toivo Klaari siin näha, sest ilma tema ekspertteadmisteta ja tema meeskonnata, kes kohapeal selle teemaga tegeleb, ei saaks me tunnustada neid edusamme näiteks, mida seal on tehtud seega on mul väga hea meel, et me selle arutelu võimaluse oleme täna siin korraldanud ja loodetavasti kõik eh, osapooled suudavad teha koostööd sel teemal. suur tänu raportöörile selle sissejuhatuse eest meie tänasele seminarile. sooviksin tutvustada meie kahte eksperti, esiteks meil on siin härra Sebastian Perus, kes on eh, rahvusvaheliste suhete professor George Washingtoni ülikoolis Washington DC-s. suur tänu teile, et olete siia tulnud ning samuti tervitan härra Luka Antšetšit tegemist on Kesk-Aasia äh, õpingute lektoriga Glasgow ülikoolist. Teil on kümme minutit, et seda teemat tutvustada ning siis anname sõna teistele. suur tänu teile, et olete siia tulnud ning äh, ootame huviga, mida teil öelda on, aitäh! It says ten minutes, but uh... siin on öeldud, et sõna on kümneks minutiks, aga eks me ole paindlikud, kui on vaja rohkem aega. okei okay., Thank you very much for, for to, to speak. suur tänu, et olen saanud selle võimaluse täna teie ees kõnelda. oleme koos härra Antšeskiga otsustanud osutada äh, et juhime teie tähelepanu majanduse ja energeetika küsimustele, mina keskenduksin inimõiguste ja õigusriigi küsimustele peamiselt kui me räägime riigi demokratiseerimisest, siis härra Berdimuhamedov on äh, keskendunud äh, sellele poliitikale, mis koondab võimu, mille on paika pannud tema eelkäija. ehk siis loodud on keskne äh, valimiskomisjon ning traditsiooniline süsteem, valimissüsteem, valitsussüsteem, seal on üks läbipaistmatumaid maailmas pärast härra Njazovi surma aastal kaks tuhat kuus eh, ei ole inimõiguste olukord paranenud. mis puudutab seda eh, dokumenti, mis avaldati, me oleme näinud eh, positiivseid märke, loodi ombudsmani amet aastal kaks tuhat kuusteist ehk siis eelmisel aastal, aastal kaks tuhat viisteist, esimest korda kaheteist aasta jooksul saatis Türkmenistan delegatsiooni OSCE eh, inimõiguste alasele kohtumisele, aga samas eh, kannatab kogu ühiskond siiski repressioonide käes. Eh, püütakse tagada, et mitte ükski üksikisik ei ohusta neid, kes on võimul, kodanikuühiskonnal ei lubata kokku tulla, end korraldada ja ka need inimesed, kes ei ole otseselt poliitikaga seotud, elavad kogu aeg vahistamisohus Türkmenistani rahumeelse kogunemise alased seadused eh, on väga ranged. ehk siis atmosfäär koha peal on väga repressiivne ning on väga ebatõenäoline, et inimesed saavad osaleda eh, rahumeestel, rahumeelsetel kogunemistel, ilma et neid vahistamised ähvardaks. mis puudutab inimõiguste olukorda, siis see ei ole paranenud pärast Njazovi surma äh, piinamisega seotud olukord on väga murettekitav ja inimõigusi rikutakse räigelt. olen saanud riigist signaale, et viimase, viimaste aastate jooksul on olukord isegi huule, hullemaks muutunud. mis puudutab valitsusväliseid organisatsioone, siis seoses sellega on vanglasüsteemi kadunud üle saja inimesi, inimese viimase viieteist aasta jooksul ametivõimud leiavad, et need inimesed on ohuks nende võimule ja hoiavad need täielikus äh, isolatsioonis, infot nende kohta ei ole, eiratakse nende õigusi. mõned nendest inimestest on ka juba hukkunud võimud kasutavad äh, selliseid meetmeid selleks, et rahvast hirmutama ning äh, selleks, et hoida ära mingisuguseidki reforme riigiaparaadis. hiljaaegu oleme ka saanud murettekitava uudise, nimelt Türkmenistani äh, kõrge ametnik Türgist, Türmijev on vahistatud, tegemist oli kõrge riigiametnikuga Türkmenistanis, kes oli äh, viisteist aastat vangistatud, tal puudus väl-, väl-, igasugune kontakt välismaailmaga ning äh, selles valguses me saame öelda, et Türkmenistan eirab oma rahvusvahelisi kohustusi. samuti on kehtestatud reisikeelud seitsmeteistkümnele tuhandele inimesele. Nende meetmetega püütakse takistada kodanikuühiskonna aktivistide tegutsemist ja kõiki, kõik inimesed, kes võivad olla ebalojaalsed riigiaparaadile, on ohus. mis puudutab äh, kahjulikke reforme pressivabaduse osas, siis eh, nende osas ei ole edusamme, riik kontrollib kõiki pressiväljaandeid, eh, kasutab täielikke tsenseerimismeetmeid, eh, uudised toidupuuduse või kehva saagikuse kohta vaikitakse maha Ehm, tegeldakse haldusaparaadi türkmeenistamisega ja peaaegu võimatu on avaliku teenistuse liikmeteks saada ehm, vähemuste esindajatele, eriti kui tegemist on politsei või ehm, muude teenistusega ja te, isikukultus eh, on eh, samuti andnud panuse haridussüsteemi kokkukukkumisse ja üks positiivne märk on see, et Njazov kehtestas eh, kohustuse, et enne ülikooli minekut peab inimesel olema kaheaastane tööstaaž, aga see äh, kohustus on äh, nüüd äh, tühistatud. ja doktorikraadi saamisega seotud raskused on nüüd ka kaotatud, mis Njasov kehtestas. mis puudutab aga Ruhnamaa otsustamis, õpetamist, mis oli peamine propagandatööriist nüüd ähm, on õhkkond paranenud pärast Niasovi surma, aga endiselt on palju ähm, äh, valitsuse propagandat, kus räägitakse sellest, et milliseid edusamme on riik saavutanud äh, seadused, mis võeti vastu pärast ähm, iseseisvuse saavutamist äh, nägid formaalselt ette usuvabaduse, aga äh, Perdu Muhamedov on äh, usu suhtes väga kahtlustav, eriti kui tegemist on moslemite, kristlastega, ta on kõiki neid äh, õigusakte äh, laiendanud, mis äh, kehtestati Nõukogude ajal, eriti mis puudutasid seda, et kirikud ja usukogukonnad peavad ennast registreerima ja seetõttu on usukogukonnad Turkmenistanis väga väiksed. ja mis puudutab tingimusi äh, selleks, et äh, äh, ratifitseerida partnerluse koostööleping. kahe tuhande üheksanda aasta otsuses, mis puudutas äh, kaubanduslepingut, äh, Euroopa Parlament äh, kehtestas teatavad kriteeriumid, mida Turkmenistani valitsus peab täitma selleks, et oleks võimalik partnerluse koostöölepingut ratifitseerida, need puudutasid tingimusteta kõigi poliitiliste vangide vabastamist, reisipiirangute tühistamist, vaba juurdepääsu rahvusvahelise Punase Risti vaatlejatele ja teiste sõltumatute vaatlejatele, ettevõtjatele ja kodanikuvabaduste etendamist äh, muuhulgas vabaühendustele. aga mingit äh, edusamme tehtud teha ei ole, ei ole tehtud äh, edusamme inimõiguste osas sellest ajast peale, kui eelmisel aastal Euroopa Parlament oma otsuse langetas ning on rõhutatud, et vaja on kriteeriume inimõiguste alase edusammu, edusammude jaoks hiljuti konstitutsioonilised muutused, mis võeti vastu ka aastal kaks tuhat kuusteist, ei võtnud arvesse olulisi soovitusi, läbivaadatud konstitutsioonis ei ole äh, ette nähtud äh, vaba liikumist äh, välismaale ega seda, et oleks tagatud inimõigused või kodanikuvabadused, aga ette on nähtud, et ametis olev president on ametis eluks ajaks kas see olukord tähendab seda, et partnerluse koostöölepingut ei tuleks ratifitseerida? ei. räägiks väga lühidalt, miks tuleks ratifitseerida partnerluse koostöölepe ja millistel tingimustel seda tuleks teha. Turkmenistan ja selle elanikkond vajavad kindlasti rahvusvahelist koostööd Turkmenistan on praegu silmitsi väga suure majanduskriisiga ja kogu info, mis me saame sellest riigist, kinnitab seda, et väga paljud majandusnäitajad on tõesti punases ja on tõesti sotsiaalselt väga murettekitav olukord. lisaks sellele Turkmenistanil on kõige suurem probleem sellega, et seal ei ole piisavalt inimkapitali, neil Äh, ja Euroopa Euroopa Liit võiks mängida selles äh, suurt rolli, parlament, äh, majandus teab, milli-, valitsus teab, millised probleemid on majanduses, et vaja on leida partnereid ja vaja, neil on vaja koostööd Euroopa Liiduga, mida neil kunagi varem ei ole olnud ja Hiinal on väga suur mõju riigile ja Venemaa üritab taastada oma poliitilist mõju Kesk-Aasias ja seetõttu on Euroopa Liidu tegutsemine seal väga oluline Hiina ja Venemaa ei äh, toeta äh, kodanikuvabadusi ja, äh, ja inimõigusi, vaid pigem toetavad autoritaarseid režiime kolmandates riikides. partnerlus- ja koostööleppe ratifitseerimine oleks heaks võimaluseks parandada ko-, suurendada koostööd selle riigiga ja seda mingil määral mõjutada loomulikult partnerluse koostööleppe ratifitseerimine Türkmenistamine, Türkmenistaniga on ka, selles on ka omad ohud. Turkmenistan näeks äh, selles ratifitseerimises pigem äh, omapoolset saavutust, mitte seda, et äh, neil on vaja ka omalt poolt üht-teist teha. see uus dialoogikanal, mis lepingutega tekiks, võiks olla selleks, et, ähm, võiks olla oluline selleks, et nad ratifitseeriksid olulisi inimõigusi puudutavaid lepinguid partnerlus- ja koostöölepe, mis on Usbekistani, Tadžikistani, Kasahstaniga äh, sõlmitud, kaasati ka inimõigusti äh, klausleid, aga kahjuks äh, nendes riikides ei ole inimõiguste olukord mitte paranenud, vaid on märkimisväärselt halvenenud. ma tahaksin meenutada ka seda väga halba kogemust, mis meil oli Kasahstaniga, mis puudutas OECD ähm, Äh, ka sõlmitud äh, leppeid. Äh, Kasahstani, Kasahstan ei ole kunagi oma võetud kohustusi täitnud ja on muutunud järjest autoritaarsemaks režiimiks. Türkmenistani puhul on veelgi murettekitavam see, et see riik ei tunnusta, tunnista, et neil on probleeme inimõigustega OSCE äh, kohtumisel valit-, eitas mm, Turkmenistani valitsus äh, äh, probleemide olemasolu ja ütles, et tegemist on provokatsioonidega ja kallutatud kommentaaridega. poliitiline dialoog on väike, aga oluline osa partnerluse koostöölepingust. partnerluse koostöölepingu artikli kuuskümmend kuus kohaselt teevad partnerid tööd demokraatliku ja institutsioonide tugevdamisel, selleks et tugevdada ja õigusriiki ja kaitsta inimõigusi. ja vaba, põhivabadusi vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele ja OSCE põhimõtetele. aga see artikkel võib jääda lihtsalt kavatsuste deklaratsiooniks. parim lähenemine selleks, et Eh, teha tööd Turkmenistaniga ja samal ajal tõesti eh, tingi-, ka eh, omalt poolt midagi saavutada tähendaks tingimuslikku ratifitseerimist. Euroopa Parlament nägi ette kriteeriumid ja monitu-, järelevalvemehhanismi loomise. ratifitseerimine ei ole tõhus inimõiguste olukorra parandamise meede lihtsalt sellepärast, et see avaldab, avab uusi kanaleid. Ehm, kui Euroopa Liit on lihtsalt vahend oma eesmärkide saavutamiseks Turkmenistani äh, valitsusele. Ähm, äh, ja äh, Turkmenistani valitsus kogu aeg üritab näidata, et rahvusvaheliste inimõiguste alaste lepingute mitterratifitseerimine on edusamm omaette nii et kui mingit äh, tingimuslikkust ette ei ole nähtud, siis äh, ei ole partnerluse koostööleppest mingit äh, kasu, aga võib-olla võib äh, partnerluse koostöölepe siiski olla vahendiks, kuidas parandada olukorda Turkmenistanis. vaja on äh, mõju avaldamiseks hoobi ja seetõttu peab partnerluse koostööleppe sõlmimine olema seotud tingimustega. kriteeriumid peaksid olema äh, tõsised ja nähtavad, rakendamine peaks toimuma lühikese ajavahemiku jooksul, näiteks Turkmenistan peaks avaldama rohkem informatsiooni, vabastama kõik ähm, poliitvangid, ähm, lõpetama äh, reisikeelud, äh, kõrvaldama info levikul piirangud, lubama kolmandatest riikidest pärit vaatlejaid riiki sisse, äh, Euroopa Liidul oleks äh, võimalus Turkmenistani mõjustada, kui tõesti oleks olemas, oleks paigas sellised konkreetsed kriteeriumid ja tingimused. suur tänu, jätkame kohe häälduse esitlusega. Thank you, Mr Chair, thank you, Mrs Manescu, thank you. suur tänu juh, äh, juhataja, suur tänu härra Perjus, mina jätkan sel teemal, partnerlus- ja koostööleping ning selle ratifitseerimine tuleb arvesse võtta ka olulisi majanduslikke aspekte, mis on võtmetähtsusega Türkmenistani sisemajanduse jaoks. esitan argumendi vastavalt mitmetele strateegilistele aspektidele, need neil on tugevad lineaarsed seosed ter-, Türkmenistani poliitilise keskkonna liberaliseerimisega. me ei ütle, et me laseme neil vabalt tegutseda, aga me seame konkreetsed tingimused, mis tuleb rakendada eelnevalt kolme aasta, vähemalt kolme aasta jooksul pärast ratifitseerimist, selleks et tagada, et partnerluse koostööleping ei ole mitte nende senise suhtumise äh, autasustamine, vaid üks meede, kuidas kaasata äh, seda riiki rohkem. see olukord, milles Türkmenistan praegu on, on äh, enneolematult negatiivne nii majanduslikult äh, aga see muudab ka inimeste igapäevaelu väga keeruliseks ning äh, vähendab valitseva režiimi legitiimsust igas, igapäevaselt. kaks tuhat seitseteist praegune aasta on viimase kahekümne viie aasta jooksul olnud kõige parem aeg nende kaasamiseks. praegu on meil ainulaadne võimalus selleks ning mina esitan teile argumendi, et Euroopa Liit peaks seda võimalust kasutama ning partnerluse koostöölepingu ratifitseerima ning kust minu argument pärineb. nimelt see pärineb analüüsist, olen analüüsinud äh, äh, pikaajalisi äh, Türkmenistani impordi trende. tegemist on ühe tootega majandusega, enam kui kuuskümmend protsenti maksust, enam kui seitsekümmend protsenti SKP-st, enam kui pool eelarvest tuleb gaasi ekspordist. see tähendab, et kestlike ekspordivõimaluste leidmine on kõige olulisem äh, eesmärk äh, Türkmenistani äh, poliitikas. kui te neid slaide vaatate, siis te jõuate samuti arusaamisele, et viimase seitsme aasta jooksul on toimunud suured muudatused selles, Eh, mis suunas Türkmenistani gaasi eksporditakse. alates aastast kaks tuhat üheksa on lähtutud ainult Venemaa eh, poliitikast eh, ning praeguseks oleme me jõudnud sellesse, sellisesse punkti, kus eksporditakse praktiliselt ainult Hiinasse. kui mul oleks olnud veel rohkem andmeid oleksin saanud ka kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist kohta andmeid teile esitleda. viimase neljateist kuu jooksul on nii venelased kui ka iraanlased ühel või teisel viisil peatanud kaubanduse Türkmenistaniga. venelased tegid sellise otsuse ise aastal kaks tuhat kuusteist ning iraanlased, iraanlaste puhul peatasid Türkmeni- sta-, peatas Türkmenistani ise veebruaris gaasitarned. seega jäi nende peamiseks kliendiks Hiina, seda näete slaidil musta joonena, ehk siis nende ainukene ekspordisihtriik. probleem on see, et me teame, et Türkmenistan ei saa äh, laenude ja investeeringute süsteemi tõttu Hiinalt äh, mingisugust tulu praegu. Nad on äh, ehitanud oma äh, Äh, gaasijuhtme investeerivad oma gaasiväljadesse, see on, see teeb olukorra Türkmenistani jaoks veel keerulisemaks. mitte ainult ei ole neil alles jäänud üks klient, aga see klient neile ka ei maksa enam. olen usaldusväärsetest allikatest kuulnud, et praegu ei tule riiki sisse üldse mitte mingisugust raha. see tähendab, et see kriis ei ole mitte ainult enneolematu, vaid sellega on ka väga keeruline, sellele on väga keeruline lahendust leida sissetulekute tohutu vähenemine, aga samal ajal eks-, eksporditakse rohkem ning samal ajal on kaks kolmest kliendist ka kadunud. see ei näita mitte ainult gaasiekspordi läbikukkumisest, vaid äh, on äh, viide ka suuremale probleemile. see tähendab, et gaas siseturul on veel olulisem me teame, et on olnud äh, toidunappus Türkmenistanis, paari nädala eest keelas äh, erakallastamise lääne kaldal, läänerannikul valitsus, see on äh, meede selleks, et vältida kalade ka kauplemist mustal turul ning see viitab sellele, et ilmselt me näeme Äh, ajutist äh, toiduga kindlustamatust riigis. Äh, palku ei maksta välja. üheksakümnendatel oli selline olukord väga ta-, tavaline, pärast seda kahe, praegusel sajandil see probleem kadus, aga nüüd on see taas ilmnema hakanud me näeme üha suuremat äh, nõrge, nõrgenemist äh, energiasektoris ja energiasektor väheneb. mitte ainult ei ole olukord selline, et riigiametnikele jääb palk maksmata, aga vähendatakse oluliselt äh, seda, ka mida on võimeline maksma energiasektor. üks näide, Türkmen gaas, gaasiettevõte, seal on äh, olnud kaks suuremat koondamiste lainet, äh, oleme kuulnud töötajate streikidest erinevates piirkondades Türkmenistanis. oleme samuti kuulnud sellest, et pool töötajatest, kes töötavad Hiina Türkmenistani torujuhtme kallal, nemad on kaotanud kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist aastal töö. oleme samuti kuulnud, et Türkmengaasi eh, ehitussektor on koondanud eh, väga palju töötajaid. see tähendab, et see kriis ei ole oluline mitte ainult ekspordi aspektist, vaid see mõjutab oluliselt ka siseriiklikku olukorda ja tootmist. ehk siis eh, reformimata tootmisstruktuur mis on üheksakümne teisest aastast ja tegelikult Nõukogude ajast reformimata, on jõudnud tõsisesse kriisi me teame, et statistika, mida valitsus on esitanud, on parimal juhul kinni maksnud ning enamikul juhtudel lihtsalt ebarealistlik. seega, kui me kuuleme skp kasvust, siis need meist, kes selle riigiga igapäevaselt töötavad, peavad vaatama silma reaalsusele, majanduslangusele ja ka-, kahtluse alla on pandud Türkmenistani eh, energiasektori jätkusuutlikkus, ehk siis terve nende majandus. minu jaoks vähemalt terve Türkmenistani poliitiline süsteem eh, Ashkabati poliitikamasin nii-öelda eh, on ära teinud väga terava kriitika. mitte ainult ei näe me seda, et see poliitika, mille nad on valinud, ei mõjuta mitte ainult nende eh, eksporti ja majandust, aga me näeme, et eh, et tegelikult on meil võimalus eh, praegu neid kõige rohkem aidata ja see toobki mind selle argumendini, miks me peaksime praegu tegutsema. Türkmenistan peab leidma rahvusvahelised eh, partnerid oma energiaturul jaoks ja seega on praegu partnerluse koostööleppe jaoks eh, väga viljakas aeg. ehk siis see, mida me tegelikult näeme sellel maastikul, sellel kont-, selles kontekstis, eh, need ongi minu soovitused selle jaoks igal juhul minu peamine argument on see, et kui me ei kaasa Türkmenistani valitsust praegu Euroopa Liidu partnerina, siis anname me käest väga hea võimaluse. kas konsolideerimine Hiina-Türkmenistani suhetes Hiina juhtimisel või me näeme, ja see on veel hullem, Venemaa naasmine olulise ma majandusliku partneriga äh, partnerina. Need ei too kaasa kvalitatiivseid muutuseid kohalikus äh, valitsemises, tegelikult muudavad need selle lausa võimatuks ja see on halb mitte ainult äh, äh, olukorrale Türkmenistanis, vaid on katastroofiline Türk-, Türkmenistani elanikkonnale. Türkmenistani poliitiline süsteem muudab olukorra nende jaoks seal väljakannatamatuks. seega soovitan mina, et Euroopa Liit näeks, kui ainulaadne on see geopoliitiline olukord seal, kui ainulaadsed on need võimalused ja et me peame neid võimalusi kasutama. selleks, et kaasata Türkmenistani otsesemalt ning minu jaoks käsitles doktor Peruus olulisi küsimusi samuti varem, nimelt partnerlus ja koostöölepingut ei tohiks mitte mingil juhul käsit-, lasta käsitleda auhinnana või võiduna. me peame äh, tunnustama seda, me peame osutama ka sellele, et tegelikult ei ole poliitiliselt midagi muutunud paremaks kui me oleme realistlikud selles osas, mida me soovime Turkmenistaniga teha ja kokku leppida, siis võib meil, meid saata edu. olen ka äh, paika pannud mitmed äh, kriteeriumid, mida minu esituses näete, aga mainin need ka kiiresti. esiteks äh, tuleb tunnustada seda, et on pikaaegsed poliitilised vangid, kes on tegelikult kadunud juba üheksakümnendate lõpust, kahe tuhandendast aastast ja see on lihtsalt vastuvõetamatu, siin ma räägin peamiselt kahest pea äh,, varasemast välisministrist. esi-, see on siis esimene kriteerium, mis tuleb kindlalt paika panna. teiseks, Sebastian juba rääkis sellest, tuleb äh, lõpetada inimeste äh, Äh, liikumisvabaduse piiramine nii riigisiseselt kui äh, riigist väljapoole, seega inimestel peab olema juurdepääs passidele. Äh, sooviksin näha seal erinevaid meetmeid, et seda oleks võimalik saavutada ning samuti seda ajakava, mille jooksul tuleks need õigused tagada kahekümne nelja kuni kolmekümne kuue kuu jooksul esiteks me peame tagama, et on paigas süsteem, millega vali-, valitsusväliseid organisatsioone annaks äh, edendada ja arendada, et inimesed, kes sellega soovivad tegeleda, ei oleks ohus, ehk siis äh, peab, tuleks äh, teha sama, mida tehti Kasahstani puhul, kui meil õnnestub tugevdada kodanikuühiskonna Türkmenistanis, lähendada seda Kas-, Kasahstani omale, siis oleks see juba väga suur saavutus. ning lõpetuseks poliitiline vahetus liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja nende osapoolte vahel, keda režiim praegu ametlikuna tunnustab Türkmenistanis minu jaoks ongi need äh, peamised äh, tingimused või kriteeriumid, äh, mis tuleks paika panna, vähemalt mina soovitan, et seda tehtaks, kui hakatakse paika panema kriteeriume lepingu ratifitseerimiseks, aga ma soovin jälle rõhutada seda, et kuna me peame arvestama ka selle riigi erakordselt haavatavat majanduslikku seisu, kuna nende kahekümne viie aasta gaasiekspordipoliitika on läbi kukkunud, siis on praegu ilmselt kõige parem aeg äh, Türkmenistani kaasamiseks ja sellist võimalust ei tule meil äh, uuesti niipea, eriti juhul, kui Venemaa või Hiina või mõlemad neist, mõlemal neist õnnestub äh, tugevdada sidemeid Türkmenistaniga, aitäh! Well aitäh ka selle sõnavõtu eest, me läheme nüüd edasi, Toivo Klaar, kes juhib välisteenistuses Aasia osakonda ja tema annab meile oma ülevaate olukorda, olukorra kohta. viis minutit, palun. aitäh, ma olen Kesk-Aasia osakonna juht, aga selle arutelu jaoks on see ju veelgi tähtsam. suur tänu väga huvitavat ettekanded on siin olnud ja me oleme suure osaga sellest, mis öeldud, nõus. olukord Turkmenistanis on tõesti väga raske mitmel põhjusel, majanduslikel põhjustel, inimõiguste alase olukorra pärast, juhtimise pärast, mitte keegi ei sea seda kahtluse alla. küsimus on nüüd tõesti selles, kuidas me saaksime oma suhteid parandada ja kuidas me saaksime oma väärtustele panustada, mis tegelikult ei ole mitte ainult meie väärtused, vaid väärtused, mis on tähtsad äh, majanduskasvu jaoks äh, Türkmenistanis. õigusriigi põhimõtted, hea halduse tavad ja nii edasi. ja meie usume, et äh, see partnerlus ja koostöölepe annab meile vajalikud meetmed probleemide lahendamiseks. küsimus on tegelikult selles, et mis oli enne, muna või kana. nii et äh, siin öeldi ka seda, et tingimused äh,, kas need tuleks paika panna enne, kui hakatakse rakendama partnerlus- ja koostöölepet. meie aga ütleme, et praegu ei toimu eh, piisavalt hästi toimivat dialoogi Türkmenistani asutustega selleks, et me saaksime oma huvisid välja tuua, neid huvisid, mis tegelikult ei ole mitte ainult meie huvid, vaid eh, tähtsad huvid ka Türkmenistani jaoks pikaajalises perspektiivis. me leiame, et partnerlus- ja koostööleping ei ole mitte ainult eh, välisteenistuse jaoks tähtis suhetes Türkmenistaniga, vaid äh, ka Euroopa Parlamendi jaoks oleks see suurepärane platvorm suhtlemaks äh, pidevalt Türkmenistaniga. ja me leiame, et see oleks tähtis. selleks, et ka oma tegevuskavaga edasi minna. ma tuleksin tagasi ka selle juurde, mida ütles eelkõneleja just äsja energiaalase koostöö kohta. Ashkabadis kirjutati alla resolutsioonile Türkmenistani, Türgi, Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahel. ja selle eesmärgiks on energiaalase koostöö suurendamine. me kaasasime sinna raamistikku ka Gruusia kui transiitriigi. ja me mõtlesime selle peale, et tuleb mõelda, kuidas Türkmenistani maagaasi Euroopasse tuua, see on Türkmenistani huvides, aga ka Euroopa Liidu huvides, selleks et meie gaasivarustuse äh, mitmekesisust suurendada see on üks ettepanekuid, mida arvestat-, mida siis arutatakse erinevates äh, kogudes ja ministrite äh, kohtumistel nii Ashgabadis kui ka Türgis. me usume, et äh, väga palju on vaja ära teha ja Türkmenistan peab väga palju muutma nii majanduslikult kui ka inimõiguste alases olukorras juhtimises, õigusriigi põhimõtetes. me usume aga, et partnerluse koostöölepingu sõlmimine ja selle rakendamine koos kõikide meetmetega, mis tulenevad sellest lepingust, kõik need institutsioonide vahelised kokkulepped, mis tulenevad sellest leppest, annavad meile platvormi, mille kaudu me saame siis eesmärke saavutada ja liikuda õiges suunas. selle asemel, et hakata tingimusi peale panema, siis ootame, et kõigepealt täidetakse eesmärgid. ja aitäh teile, aitäh, et pidasite kõnest kinni ning enne, kui kolleegid saavad sõna, saab veel viieks minutiks sõna saab äh, sõna Kristiina Servstatse, kes esindab siin äh, kodanikuühiskonda ja teil on viis minutit. aitäh, aitäh mind siia kutsumast, alati on väga raske viimasena sõna saada, sest väga palju on ära öeldud juba. aitäh suurepäraste ettekannete eest ja ma ei ürita, üritan mitte korrata seda juba, mida on juba öeldud siin. tahaksin kohe alguses äh, rääkida üleilmsest taustapildist. ma mõtlen selle peale, et praegusel hetkel autoritaarsed režiimid tõstavad pead, me näeme, et vabadusi piiratakse kogu maailmas ja liberaalne demokraatia on sattunud löögi alla. nii et ähm, see on olnud problemaatiline ning normid ja standardid, mille puhul Euroopa Liit on olnud eesrinnas, need on nüüd väga palju õnnestatud. selline on see üleilmne taustapilt. ja siin on väga tähtis, et meil oleksid avatud ja siirad arutelud teadlaste, inimõiguste organisatsioonide esindajate vahel, poliitikute vahel, ekspertide vahel kui me räägime suhetest Türkmenistaniga, siis tuleks mõelda just selle peale, kuidas inimõigused tuua siia koostööprotsessi ja hoolitseda selle eest, et äh, inimõigusi ei ohverdata. arvatavasti eeldasite juba, et ma räägin tingimustest ja teatud tingimuste täitmisest enne lepingu sõlmimist. minu arvates partnerlus- ja koostöölepe ei ole meede, millega meil on võimalik inimõigustalast olukorda Türkmenistanis või äh, ükskõik millises teises riigis parandada. tegemist on meetmega, mis töötati välja üheksakümnendate aastate alguses, mil endised Nõukogude Liidu äh, vabariigid said sõltumatuks ja meil oli vaja nendega suhteid sõlmida Moldoval ja Tadžikistanil on sarnane leping ja me oleme näinud, kui erinevalt on need riigid arenenud nii demokraatia mõttes kui ka põhiõigustes kinnipidamise mõttes. nii et tõesti, kõik sõltub ka sisepoliitilisest tahtest või poliitilisele eliidi tahtest, kui palju nad soovivad edasi liikuda ja kas nad soovivad olla demokraatlike riikide klubis ja edasi liikuda sellest siis sõltub, kas nad kasutavad partnerluse koostöölepingut. Türkmenistan on ainus riik äh, Kesk-Aasias, millel ei ole seda lepingut ja Valgevene teine siis suuremas piirkonnas ja nüüd tuleks küsida, kas see partnerlus- ja koostöölepe on meede, mida kasutame iga riigi puhul või kas me oleme tõesti valmis inimõiguseid ohverdama. kui me räägime inimõigustest, siis mina ei usu, et partnerlus- ja koostöölepingu kaudu on võimalik inimõiguste alast olukorda parandada. nüüd võrdlustähised. siin on väga palju asju juba välja toodud, ma tahaksin välja tuua kolm punkti, mille puhul meie arvates tuleb kõigepealt tingimused täita. kõigepealt kodanike õiguste laiem tagamine. on täiesti paradoksaalne see, et seadusandlikul tasandil tegelikult on seadused olemas, näiteks meediavabaduse ja arvamuse vabadusseadus võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja sellega on tagatud nii arvamuse kui ka meediavabadus ning meediatöösse sekkuda ei tohi aga praktiliselt see seadus on väga nõrk või põhimõtteliselt ta ei toimi üldse ja kui valitsust äh, kritiseeritakse, siis selline sisu äh, lihtsalt ei leia avaldamist. Äh, juurdepääs internetile, internetile on väga piiratud, kaksteist kuni viisteist protsenti rahvastikust omab juurdepääsu. internet on, internetis sisu avaldamine on ka vägagi piiratud ja internetiühendus on väga kallis, umbes kakssada kolmkümmend eurot kuus siis ähm, inimõiguste alane tegevuskava, seal öeldakse, et äh, tuleb tagada vaba juurdepääs internetile just äh, hariduskeskustes. nii et äh, väga lihtne on jälgida, kui palju nendest panustest selles tegevuskavas ka tegelikult rakendamist leiab. siis kogunemisvabadus, seadused kogunemisvabaduse kohta on vastu võetud, nad on päris head, nad ei ole suurepärased, aga probleemiks on jälle rakendamine. ei ole ühtegi sõltumatut organisatsiooni meie teada selles riigis, mis seda kontrolliks, kogunemisvabadus on piiratud ja väga raske on näiteks rahumeelseid meeleavaldusi korraldada nendel, kes ei kiida valitsust. siis äh, sõltumatute kodanikuühiskonna aktivistide, inimõiguste aktivistide tagakiusamine. paljud eksiilis elavad aktivistid, äh, kes äh, kritiseerivad valitsust, neid ähvardatakse isegi eksiilis olles. musta nimekirja siin juba mainiti, siis nende kohta, kes siis äh, valitsuse suhtes on ebalojaalsed, nemad satuvad sinna nimekirja siis teiseks äh, ÜRO eriraportööri juurdepääs. Türkmenistan ÜRO meetmetega peaaegu üldse koostööd ei tee, praegu on kolmteist taotlust ÜRO eriraportöörilt, te peate kohe lõpetama, ütleb esimees. jah, lõpetan kohe, ütleb kõneleja. ja piinamisalased aruanded et Äh, kas piinamise eriraportööriga ei ole koostööd tehtud ja lõpetuseks tahtsin veel öelda ka inimõiguste alase tegevuskava rakendamist, see võeti vastu eelmisel aastal ja seal on säte ka olukorra jälgimise kohta, see peab olema ka läbipaistev ja kaasav, aitäh! aitäh! kõik tahavad õigel ajal koju saada. meil on üks kõneleja kõnelejate nimekirjas proua Andrikiene Rahvaparteist, teil on sõna, palun. aitäh! kõigepealt äh, suur tänu Ramona Maneskule selle töötoa korraldamise ja külaliste kutsumise eest. Euroopa Parlamendi Kesk-Aasia delegatsiooni esimese aseesimehena jälgin väga täpselt, äh, mis toimub Türkmenistanis. lihtsalt lisaks sellele, mida siin on juba öeldud Te kõik rääkisite inimõigustest, poliitilistest õigustest, poliitvangidest, juurdepääsust erinevatele küsimustele, aga mitte keegi ei rääkinud usuvabadusest, mis on üks põhiõigustest, mis on ÜRO äh, inimõiguste hartas kirjas, äh, inimõiguste konventsioonis äh, kirjas ja muide, meil on ka Euroopa Liidu juhised olemas usuvabaduse kaitsmise kohta. eelmisel nädalal Strasbourgis World Watchi nimekirja esitati, seal on viiskümmend nimekirja, viiskümmend riiki sellest, kus on siis kõige raskem kristlane olla ja Türkmenistan oli seal üheksateistkümnendal kohal. nii et tõesti, partnerlus ja koostöölepe on tore, saan aru nendest argumentidest, mida siin välja toodi, ma toetan neid, neid, mida siin mainiti täna aga seal peaksid siiski tingimused olema. ratifitseerimine peaks olema tingimuslik koos selgete võrdlustähistega ja usuvabadust tuleks ka kaasata. siin esitati mõned küsimused ja härra Peru, Perus mainis seda, nii et äkki te kommenteeriksite veel seda, mida sellele lisaks, mida te juba ütlesite? jah, ma tõesti hästi lühidalt äh, mainisin ka seda, et on suur vahe selles, mis on seaduses kirjas, seal vastavalt seadustele usu ja religioonivabadus on tagatud, aga tõesti väga palju on piiranguid, ma rääkisin, et kõikidel, kõik usuliikumised tuleb registreerida. muidu on võimalik saada trahvi või lõpetada isegi vanglas. Türkmenistanis on väga raske neid usuliikumisi äh, registreerida isegi pealinnas, rääkimata provintsidest. kõike kontrollitakse väga palju ja me teame, et imaamid saavad juhiseid õigusministrilt selle kohta, mida nad näiteks reedestel äh, reedestel palvustel äh, peavad siis ütlema, nii et tõesti, see on väga selge kon-, kontrolli all. ma tõesti väga lühidalt mainisin seda, sest mul oli ainult viisteist minutit äh, ja tõesti, religioonivabadus on tõesti väga tähtsaks äh, küsimuseks ja probleemiks Türkmenistanis. ja nüüd raportöör selleks, et kokku võtta suur tänu kõigile teie sõnavõttude eest. ma arvan, et tuli väga selgelt välja, et inimõiguste standardid on need, millele me peame rõhuma, mille kallal me peame tööd tegema ja see ei puuduta mitte ainult inimõiguste standardeid, vaid ka õigusriigi põhimõtteid, seaduste ülimuslikkust ja tegelikult kõike, mis puudutab demokraatliku riigi hästi toimimist. aga teiselt poolt tuleb arvestada ka majandusliku arenguga, nii et tegemist on ühe mündi kahe erineva poolega. kui ei ole majanduslikku arengut, siis me ei saa rääkida ka inimõiguste standarditest, ükskõik millise riigi puhul, mitte ainult Türkmenistani puhul tuleb äh, tõesti äh, toetada valitsust teatud otsuste tegemisel. Te kõik äh, tõite välja selle, kui tähtis on see, et meil oleksid tugevad meetmed ja seda siis koostöös Türkmenistani valitsusega. õigusriigi põhimõtete tagamine ja paremad äh, majanduslikud tingimused on need, mille nimel me peame võitlema. on selge, meil on kõigil sama eesmärk. Euroopa Parlamendil on nüüd suur vastutus ja võimalus äh, midagi ära teha, äh, kurssi paremuse poole pöörata ja võib-olla ratifitseerimine teatud tingimustega olekski siin lahenduseks, millega meil oleks võimalik Türkmenistani valitsusel aidata olukorda parandada. kui me ei aita, võita, kui me ei panusta tugevamalt äh, sealsesse arengusse, siis me ei saa ka nõuda muutusi ja korrapoliitilisi reforme Türkmenistanilt. nii et me peame tegelikult mõlemal tasandil töötama inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kallal ja ka majandusliku arengu tasandil ja on väga tähtis, et me teeme koostööd nendes valdkondades, saame infot kodanikuühiskonna esindajatelt, ekspertidelt, institutsioonidelt, sest meie poliitiliselt vastutame ja peame otsuseid võtma, me ei saa lihtsalt emotsioonide pinnalt otsustada. me peame vaatama tervikpilti ehk siis ka majanduslikud ja julgeolekuriskid on need, millega tuleb meil arvestada. ja sellepärast on vaja see otsus täpselt niimoodi vastu võtta koostöös teiega. veel kord suur tänu teile kõigile teie panuse eest ja ka koostöövalmiduse eest Euroopa Parlamendiga selles küsimuses. aitäh ja ma loodan, et me Euroopa Parlamendis äh, saame tõesti välja töötada siis korralikud järeldused selle kohta, kuidas me saaksime siis nõustuda partnerluse koostöölepingu ratifitseerimisega. aitäh! ja nüüd lõpusõnad juhatajalt. annan teile teada samamoodi nagu ka välisteenistus ja nõukogu saavad selle kohta infot, äh, kui on raport valmis ja me oleme kaks visiiti ette näinud sinna riiki, aprillis Kesk-Aasia delegatsioon läheb sinna ja maikuus läheb sinna inimõiguste allkomisjoni delegatsioon. suur tänu kõikidele külalistele äh, ja selle äh, töörühma koostam-, korraldamise eest ja ma loodan, et meil õnnestus sellega tegelikult partnerlus- ja koostööleppe sõlmimisele kaasa aidata suur tänu teile ja ma arvan, et sellega on tänaseks kõik päevakorrapunktid läbi võetud. aitäh kolleegidele, kes jäid lõpuni ja kohtume järgmine kord. vabandan, ütleb esimees, ma oleks pidanud teile ka ütlema, millal on järgmine koosolek, kui te ei ole seda kalendrisse äh, kirja pannud. Äh, jah, MacAllister äh, härra McAllister, te olete arvatavasti tagasi kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel jaanuaril siinsamas ruumis Brüsselis. kohtume siis uuesti